Let's start. Скъпи колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Head kolleegid, tere pärastlõunat ja jätkame nüüd oma päevakorra järgmise punktiga. Äh, lähme nüüd meie meediavabaduse ning äh, vihakõnega veebis ja veebiväliselt võitlemise teemale. tänase kuulamise teemad on väga laiaulatuslikud, aga samas on nad omavahel ka seotud. Need väljakutsed, mis ajakirjanike kaitsmise ees meil seisavad, sõltumatu meedia kaitsmise ees seisavad ning vihakõne võitlemisel esinevad ja väärinfoga võitlemisel meil on Need kõik mõjutavad meie demokraatia olukorda, mis põhineb õigusriigi põhimõttel. meediavabadus, meediapluralism ja ajakirjanike kaitsmine on olnud libe päevakorras, äh, olnud juba mõnda aega, osana meie rollist põhi, põhiõiguste täitmise järgimisel Euroopa Liidus üleüldiselt ning ka meie järelevalvetegevuste kaudu, mida me teeme õigusriigi järelevalverühmas. meediavabadus, pluralism ja sõltumatus on üliolulised elemendid sõnavabaduse kaitsmisel ning need on üliolulised Euroopa Liidu ja liikmesriikide demokraatilisel, demokraatlikul toimimisel me peame jätkuvalt tegutsema oma põhiõiguste ja vabaduste kaitseks. me peame ka tunnustama, et viimastel aastatel on Euroopas suurenenud äh, vihakõne levik nii internetimeedias kui ka traditsioonilises meedias ajakirjanikke ning teisi äh, meediaosalisi Euroopa Liidus ohustavad äh, rünnakud, ähvardused ning toimunud on ka mõrvasid, nagu oleme hiljuti näinud. me peame esitama konkreetseid soovitusi, äh, kuidas selle nähtusega äh, võidelda nii tõhusalt kui võimalik. ka väärinformatsiooni ja propaganda levik liikmesriikides äh, on suurenenud. selle päritolu on erinevates allikates nii ametlikud ametiasutused, poliitikud, poliitilised erakonnad, aga ka äh, erasektori äh, osalised ja kodanikuorganisatsioonid. me peame üle vaatama need tegevused, äh, mida platvormid kasutavad selleks, et väärinformatsiooniga võidelda. nüüd aga alustame oma kuulamise esimese osaga, mis keskendub meediavabadusele, sõnavabadusele ning uuriva ajakirjanduse kaitsele Äh, kuulame ettekannet Euroopa Nõukogult, ettekande teeb meile äh, informatsiooni ja ühiskonnaosakonna juht härra Pennik. seejärel teeb ettekande proua Julie Majeršak, kes on äh, piirideta ajakirjanike Brüsseli kontori juht ning seejärel teevad meile ettekanne, ettekande kaks uurivat ajakirjanikku, härra Peeter Erdeli ning härra Dan Tapalaga kes äh, tegutsevad vastavalt Ungaris ja Rumeenias. kõnelejad äh, on ette valmistanud PowerPoint ettekanded ja härra Erdeli äh, palus ka, et tema materjalid oleks eelnevalt laiali saadetud. nüüd aga annaksin sõna meie külalistele ja palun, härra Pennik. Thank you so much, chair suur aitäh, esimees. daamid ja härrad, ma pean jagama teiega äh, väga julma pilti äh, meediavabadusest mitte ainult Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikides. kahjuks äh, meie tänased külalised jõuavad samasugustele järeldustele ja meil on vaja leida ühiseid vastuseid selle asemel, et äh, jagada äh, aja jooksul üha karmimaks muutuvat pilti. me kõik usume, et meediavabadus on demokraatliku ühiskonna sambaks. kui me seda ei usuks, siis me siin ka ei oleks. kahjuks sõltumata kõikidest meie lubadustest ja kohustustest, oleme jõudnud olukorda, kus see meediavabadus on üha suuremas ohus ja vastused, äh, mida me saame, ei ole tingimata väga positiivsed, sealhulgas vastused, mida annavad meile juhtivad poliitikud. seega ma palun teilt, et äh, ehk oleks meil võimalik pärast seda kuulamist äh, olukorda veidikenegi muuta. ma olen Euroopa Nõukogu informatsiooni ühis-, infoühiskonna osakonna juht meediavabadus ei ole mitte ainult demokraatliku ühiskonna äh, alussammas, vaid see on õigus, mis on meie äh, inimõiguste kaitse konventsioonis kirjas. ning seetõttu peaksime selle eest seisma ja seda kaitsma ma sooviksin äh, näidata teile mõningaid slaide ma ei saa jätta mainimata Daphne Caruana Galizia juhtumit. sel nädalal toimus meil Strasbourgis kuulamine äh, selle konkreetse olukorra kohta, aga see annab meile äh, üldisema pildi selle kohta, mida Euroopa Nõukogu teeb. meil on äh, loodud platvorm ajakirjanike ja teiste meediatege-, osalejate kaitsmiseks ja seal on osalejad nii näiteks äh, piirideta ajakirjanike organisatsioonist ja selle eesmärk on teavitada riike äh, konkreetsetest olukordadest. see annab õiguse esitada äh, valitsustele küsimusi ning võimaliku, võimaluse korral ka kuulda neid vastuseid. kahjuks aga kõiki neid teavitusi kuulda ei võeta, kuigi meie nõukogu on Äh, korduvalt nõudnud, et läbi viidaks sõltumatu uurimine, aga me ei ole Malta valitsusasutustelt äh, saanud selle kohta väga positiivseid vastuseid. parlamentaarne assamblee on äh, siin teie nii-öelda sõsarorganisatsioon kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal avaldati meie aruandes, et äh, Euroopas toimus kaks ajakirjaniku mõrva, kes uurisid korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust. meil on äh, piiravad õigusaktid, mis õõnestavad äh, sõnavabadust, lisaks mõjutab digitaalne revolutsioon kvaliteetse ajakirjanduse elujõulisust, meil on meediaväljaandeid kinni pandud ning esitatud kriminaalsüüdistusi ajakirjanikele ja lisaks suurenevad ka äh, veebiplatvormide äh, vastutused äh, väärinformatsiooni levitamise tõkestamisel ja terroristliku propaganda levitamise tõkestamisel. Need on väljakutsed, mis seisavad meie kõigi ees. millised on praegused ohud? meil on ajakirjanike hirmutamine, hübriidrünnakud ja väärinformatsioon, väline sekkumine valimistesse, vihakõne internetis ja mida see kõik ohustab? see ohustab meediavabadust, ajakirjanike vabadust ja ohutust ning ka meie demokraatliku valitsemissüsteemi vabadust. me üritame keskenduda mitmele valdkonnale ning anda seal vastuseid, kuid eelkõige teeme seda äh, ajakirjanike julgeoleku, sõnavabaduse ja meediavabaduse ning poliitika arendamise valdkondades. kuid tihtipeale ei piisa ainult poliitika äh, tegemisest. me peame looma mehhanismid, mis reageerivad efektiivselt äh, nendele probleemidele, mis ma olen välja toonud. internetis leviv vihakõne ja ähvardamine äh, on oluline osa sellest probleemist ning sellest räägitakse ka tänase kuulamise teises osas üks elemente, mida ma ka mainisin ja slaidil näete äh, uurivate ajakirjanike pilte, kes äh, mõrvati. aga oluline element on meie veebiplatvorm ajakirjanike kaitsmiseks. valitsustevahelise organisatsioonina üritame seda edendada sest see on midagi, mida saavad meie partnerorganisatsioonid, ajakirjandusorganisatsioonid kasutada ning selle abil saame äh, leida sobivad äh, vastused ja reaktsioonid. kahjuks aga ei saa öelda, et olukord oleks paranemas, hoopis vastupidi. loomulikult oleme eelkõige keskendunud ajakirjanike kaitsmisele. üks äh, põhilisi soovitusi, mis meie minist-, ministrite nõukogu välja pakkus, oli ajakirjanduse edendamine, ajakirjanike kaitsmine, aga äh, ründajate, äh, rünnakute, ründajate takistamine ja vajadusel ka nende kohtu alla andmine. aga me peame tagama, et need ilusad äh, soovitused ei ole mitte ainult paberil olemas, vaid neid ka järgitakse liikmesriikides meediapluralism ja ajakirjanike kaitse käivad käsikäes loomulikult ka äh, väärteabega ja selle suurema levikuga. see puudutab nii valimisi kui ka üleüldiselt poliitilist keskkonda. selle keskmes on ka äh, oht neile, kes soovivad esile tõsta meie valitsussüsteemide kõrvalekaldeid normidest. meie ees seisvad väljakutsed on loomulikult äh, sotsiaalmeedias uudiste levitamine, nõrk reguleerimine ning raskused kvaliteetse ajakirjanduse rahastamisel. me peame selle probleemiga tegelema, me oleme korraldamas ka konverentsi aga meil on vaja, et ka internetiplatvormid lööksid kaasa kvaliteetajakirjanduse kaitsmisel ja edendamisel. see kõik käib koos nende meetmetega, mida me rakendame äh, näiteks internetiteenuse pakkujate ja vahendajate abil parlamentaarse assamblee tasemel oleme koostanud äh, erinevaid raporteid, et äh, selle teemaga tegeleda. oleme üritanud luua nii-öelda äh, interneti ombudsmani institutsiooni. meil on vaja leida positiivsed vastused kõigile neile probleemidele, mida ma olen välja toonud, selleks et tagada, et me tekitame uusi avalikke arutelusid, hoiame ära diskrimineerimist ja lisaks peame tagama ka nende uute arengute demokraatliku valitsemise. kui eelneva põhjal on teil äh, taotlusi või küsimusi, siis äh, kindlasti vastan neile hea meelega arutelu käigus. suur aitäh! Thank you, Mr Pennings! aitäh, härra Penning! ja proua Mežužak, teil on kümneks minutiks sõna. tere päevast kõigile. kuivõrd on kohal suulised tõlgid, võtan sõna oma emakeeles, milleks on prantsuse keel. esindan piirideta reportereid Euroopa institutsioonide juures juba kolm ja pool aastat ja kui ma alustasin tööd selle organisatsiooni juures, milleks on piirideta reporterid, öeldi mulle sageli, aa, väga tore, aga mida sa seal täpselt teed? ja mulle tundus, et see küsimus äh, kätkes teatud skeptilisust äh, minu tegevuse osas, selle mõttekuse osas, miks on üldse vaja kaitsta ajakirjandusvabadust Euroopas. ja siis toimus Brexiti referendum, valiti Trump Ameerika Ühendriikide etteotsa, tema räägib äh, ajakirjanikest sageli kui rahva vaenlastest, ja siis Euroopas äh, tapeti uuriv ajakirjanik äh, Maltal Daphne Caruana Galizia, Slovakkia ajakirjanik Jan Kutšak ja nad mõlemad tapeti sellepärast, et nad uurisid korruptsioonijuhtumeid. täna, kui ma ütlen, et ma töötan RSF-i juures, siis sageli öeldakse mulle, oo jaa, sul peab ikka olema päris, sul on täna, sul on päris palju tööd kindlasti ja sinusuguseid meil on just vaja. ma ei tea, kas äh, ma peaksin selle üle head meelt tundma, aga igal juhul on selge, et äh, on hakatud mõistma, et äh, pressivabadus on ohus, et äh, meedia, ajakirjandus on usalduskriisis, mis ohustab meie demokraatiaid ja, ja tänane kuulamine, ma arvan, ongi heaks näiteks tunnistuseks selle kohta. aga tuleksin võib-olla viimase, kahe viimase aasta kõige olulisema juhtumi juurde, kus tapeti ajakirjanik ajakirjanikud Euroopa Liidu pinnal. vähemalt ühe aasta jooksul on tapetud kolm ajakirjanikku, kõigepealt kuueteistkümnendal oktoobril kaks tuhat seitseteist Daphne Corona Galizia, kes äh, tapeti autopommiga Maltal, neli kuud hiljem Slovakkias järgmine ajakirjanik Jan Kutšak, kes oli kahekümne seitsme aastane, lasti maha omas kodus ning samuti tema elukaaslane. ja nagu öeldud, mõlemad tapeti teadlikult, tahtlikult, kuna nad uurisid kõrgetasemelisi korruptsioonijuhtumeid. kuuendal oktoobril edasi, kaks tuhat kaheksateist, Bulgaaria ajakirjanik Viktoria Marinova vägistati julmalt ja tapeti pargis Bulgaarias. selle mõrva motiivi siiamaani veel täpselt ei ole kinnitatud, kuid Marinova tegelikult esitas, esines ühes telesaates, kus räägiti äh, pettustest, mis olid seotud Euroopa Liidu vahendite kasutamisega. ja lisaksin, et äh, Itaalias oleks võinud äh, peaaegu aset leida ka neljas mõrv, tänu politseile hoiti see ära. maffia kavatses äh, tappa Sitsiilia ajakirjaniku Paolo Borrometit, kes uuris kuritegelikke võrgustikke ja tema äh, ja see, ja ühe maffia tegelase arreteerimise hetkel ütles see maffia tegelane, äh, üks väike surmajuhtum on alati hea õppetund kõikidele teistele. nüüd me näeme, kuidas äh, sellised mõrvad leiavad aset Ameerika, Euroopa Liidus, mis pigem tuletavad meelde Putini Venemaad, see tekitab tõesti küsimusi meie demokraatiate praeguse olukorra kohta. Need mõrvad paraku on aga ainult jäämäe tipuks, sest täna uurivad ajakirjanikud äh, äh, on surve, hirmutamise ohvrid, füüsilised rünnakud, tagakiusamine, ahistamine ja kui ajakirjanikel ei lasta töötada, siis tegelikult on ohus meie demokraatia. Itaalias Roberto Saviano, Paolo Borrometti ja veel umbes kakskümmend ajakirjanikku elavad hetkel politsei kaitse all kakskümmend neli tundi ööpäevas see politsei kaitsevajadus, seda me näeme isegi sellistes riikides, mis tegelikult äh, on tuntud pressivabaduse poolest. Hollandis näiteks kaks ajakirjanikku, kes uurivad kuritegelikke võrgustikke. Need uurivad ajakirjanikud häi-, on häirivaks faktoriks, sest nad uurivad mõjuvõimuga kauplemist rahvusvahelisel tasandil, uurivad poliitikute ja maffia seoseid, uurivad Euroopa Liidu vahendeid, mis kaovad, nii näiteks Bulgaarias. Bulgaaria on tõesti, läks tõeliseks punaseks laternaks meie pressivabaduse, ajakirjandusvabaduse nimistus räägitakse sageli korruptsioonist, räägitakse kohtusüsteemi ebatõhususest ja ajakirjanikud on organiseeritud kuritegevuse ja teisest küljest amet, ametlike võimude surve all, kes ajakirjanikke ei kaitse. kogu Euroopa mandril, kui ajakirjanikud räägivad äh, häirivatest asjadest, tülitatakse neid, näiteks Rumeenias Poolas. Toomas Pjatekit äh, ründas sõjaline prokuratuur Poolas, sellepärast et ta rääkis seostest, mis on Poola kaitseministeeriumil ja Vene maffial. Gazeta Võborša ajakirjanikud on nüüd ametivõimude poolt sihikule võetud, neid ähvardab vangistus, sest nad on süüdistanud äh, Jaroslav Kaczynskit, äh, erakonna juhti kes on seotud ühe kahtlase kinnisvara asjaga. ja me näeme ka, et on tekkinud äh, eriliselt heidutav tava ajakirjanike suhtes prantsuse keeles siis suukorvistamise protsessis, inglise keeles slap ehk siis strateegilised kohtuasjad. Need, äh, nende eesmärgiks on hirmutada ja vaikima sundida ajakirjanikke ja lisaks veel äh, on eesmärgiks saada kompensatsiooni. Äh, sellega üritatakse finantsallikaid, äh, mis on ajakirjanike käsutuses, äh, kahandada, seda kasutati Maltal Daphne Caruana Galizia suhtes ja seda kasutatakse ka teiste ajakirjanike vastu Maltal, nagu Caroline Muscat, kes soovib jätkata oma eelkäija tööd, uurida korruptsiooni ja rahapesu, mis on Maltal väga levinud. Daphne Caruana Galizia et teda tõepoolest kiusati taga kohtulikult, sest enne tema kohtuasja äh, oli tema vastu algatatud viiskümmend laimuprotsessi ja kõige uskumatum on see, et endiselt kakskümmend kuus kaebust on endiselt jõus äh, posthuumselt ja sellega peavad tegelema tema pojad. Prantsusmaal on ka selliseid äh, juhtumeid, näiteks Vincent Bolloré magnaadi juhtum Äh, kohtu ette on toodud ajakirjanikud, kes sellega tegelevad äh, Horvaatias, äh, ajakirjanike ametiühing HND räägib tuhandest kohtuasjast, mis on suunatud ajakirjanike vastu. on samuti küberahistamine trolliarmeede poolt, tegemist võib olla üksikisikutega, tegemist võib olla palgasõduritega, kes autoritaarsete riikide tellimust täidavad. kiusamine veebis on samuti üks vahend, millega sundida vaikima, ajakirjanikke neid hirmutada seni, kuni inimene seda pole ise läbi teinud, ei oska ta ette kujutada, kui vägivaldne, kui brutaalne see on, selleks et selle vastu seista, peab olema erakordselt vapper ja tugev. neljateistkümnendal novembril Brüsselis linastub dokumentaalfilm pealkirjaga Dark Place, kus räägitakse naisajakirjanikest, keda on veebis ahistatud, see on OSCE poolt äh, toodetud dokumentaalfilm ja see on tõesti äärmiselt muljetavaldav. Äh, see võimaldab meil paremini mõista, mida on läbi teinud need naisajakirjanikud ja võimaldab paremini mõista, et virtuaalne on tegelikult reaalne ja et see, mis toimub veebis, et sellel on ka väga konkreetsed tagajärjed reaalelus. ja lühidalt veel ühest murettekitavast tendentsist, mida näeme paljudes demokraatides riikides, see on meediavastane retoorika, on vaenulikkuse õhkkond või isegi viha õhkkond, mida oleme näinud ajakirjanike vastu me, meie demokraatlikes ühiskondades, see on seda murettekitavam, et äh, seda vaenulikkust toetavad äh, mõningad poliitikud. järjest rohkem on äh, liidreid, kes kirjeldavad äh, meediat mitte kui demokraatia olulist osa, vaid kui vastast, mida tuleb tingimata rünnata. Ungaris näiteks ajakirjanikud on kuulutatud persona non gratadeks. Äh, Viktor Orban keeldub näiteks kõnelemast meediaga, kes ei kuulu Fideszi sõprade esindajate hulka, ajanikke solvatakse Prantsusmaal näiteks Jean-Luc Mélenchon radikaalse partei La France Insoumise esindaja kirjutas oma blogis näiteks, et äh, meedia vihkamine on õiglane. ajakirjanikke ähvardatakse samuti, kõige hämmastavam juhtum äh, on pärit oktoobrist kaks tuhat seitseteist ja see on seda, ja see on niivõrd hämmastav, et ma tuletaksin meelde, Tšehhi president Minos Zeman tuli pressikonverentsile, tal oli kaasas võlts Kalašnikov ja automaat, millele peale oli kirjutatud ajakirjanikele. Need verbaalsed rünnakud, äh, ähvardused ei ole mitte ainult äärmiselt ebameeldivad, vaid on ka ohtlikud. Nad on tegelikult äh, üleskutse füüsilisele vägivallale ja Prantsusmaal näiteks oleme näinud äh, kollavestidega kontekstis, oleme näinud enneolematut vägivalda. mõned telemeeskonnad ei ole isegi julgenud oma logosid näidata ega rääkida meeleavaldustest ja ilma, et neil, nende, nendel oleks kaasas ihukaitsjaid. uurivad ajakirjanikud peavad olema vabad, sõltumatud, kuid paljudes riikides oligarhid on üles ehitanud meediaimpeeriumid. Nad ostavad meediaväljaanded ära, mitte selleks, et suurendada meedia mitmekesisust, vaid selleks, et teenida majanduslikke või poliitilisi huve, et laiendada oma mõju või oma sõprade mõju. meediapangad, telekommunikatsioonifirmad, ehitussektor Äh, sellega kaasnevad huvide konfliktid, mis seavad ohtu ajakirjanduse sõltumatuse ja ei võimalda saada objektiivset, ausat informatsiooni, näeme seda Ung-, Ungaris, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis. kiir-, kiire, räägin veel pisut kiiremini, ütleb kõneleja nüüd. on ka väärinfo levitamise oht, äh, mis seisneb selles, et see, et äh, see muudab, muudab ebausaldusväärseks kogu meediaruumi ja igasuguse teabe, kaasa arvatud aja, sõltumatu meedia poolt antava teabe. ajakirjanikud ütlevad, täna öeldakse väga sageli, lugesin, nägin Facebookis ja meedia identiteet lah-, on sellega hägustunud, millised on siis usaldusväärsed allikad, mis on tõsi, mis on vale, meil ei ole enam fakte, ei ole enam tõde, on ainult alternatiivsed faktid, arvamused, emotsioonid. ja täna isegi Russia Today on loonud omaenda faktide kontrollimise veebilehe. seda enam on meil vaja vaba sõltumatut ajakirjandust Euroopas, mis räägiks faktidest, mis räägiks äh, väärtegudest, mis äh, päriks aru valitsustelt, teavitaks kodanikke, ilma vaba ajakirjanduseta ei saa enam ühtegi võitlust pidada. ja see pole sugugi mitte juhus, et kõik teed, mis viivad autoritaristlike režiimideni, äh, sunnivad vaikima kriitilise meedia. on selge, et meil on vaja ausat ajakirjandust ja see on tõsiseks väljakutseks meie demokraatlikele ühiskondadele. Euroopa Parlamendi valimiste kampaania kontak-, kontekstis meie organisatsioon tegi kümme ettepanekut. ja siin tõin endaga kaasa ka äh, mõned äh, meie soovituste tekstid, te võite neid, äh, need ka võtta ja ja räägiksin lühidalt nendest, äh, aga tõesti ei ole need mul siin laialijagamiseks, kõigepealt, äh, kõigepealt peaks olema kontaktpunkt äh, hoiatuse, hoiatuste algatamiseks, nii kui me näeme vabaduste rikkumise ohte, selleks võiks olla näiteks volinik, kes peaks suhtlema liikmesriikide ametivõimudega selleks, et neil oleks võimalus vabalt teavet anda, siis ähm, kohtuliku tagakiusamise vastased meetmed oleks teine soovitus ajakirjandusvabaduse osas me soovime, et Euroopa Parlament äh, uuriks regulaarselt äh, ajakirjandusvabaduse olukorda kõikides liikmesriikides ja et see viiks äh, soovitusteni, mis oleks riigipõhised ning tõsiste rikkumiste puhul tooksid endaga kaasa ka sanktsioonid, mis võiks kaasa tuua ka Euroopa toetuste peatamise ja siinkohal ma ka lõpetan, suur tänu. Merci, madame Gerzac tänu, proua Meersak. nüüd härra Ederli, teil on kümneks minutiks sõna. aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud äh, selle komisjoni liikmed, ma olen Peeter Ederli, ma töötan äh, Ungari portaalis neli, neli, neli ja kolm hüüumärki me kajastame päevakajalisi äh, sündmuseid ja me oleme palju auhindu saanud oma töö eest ning ma alustaksin kohe sellega, et üritan teile näidata siin paari pilti raporti. vasakul näete parlamenti, kus töötavad parlamendisaadikud ja siin all on alumine äh, korrus, kus on pastapliiats, äh, nimelt siin on äh, siis ala ajakirjanikele, meil ei lubata enam mitte kuskil mujal kui ainult seal parlamendisaadikuid intervjueerida. väljaspool parlamenti on väga raske äh, äh, rahvasaadikuid tabada. Äh, Laslo Taplo võeti kinni oma kodu ees ja kui Saksa televisioon üritas siin Äh, intervjuusid teha, siis tuli kohale politsei. digitaalne tee on täpselt samamoodi, kui me Fideszi parteile ja valitsusasutustele saadame emaili, siis neid ignoreeritakse. peaminister Orban ei anna sõltumatule meediale juba viis aastat intervjuusid enne kui Fidesz kahe tuhande kümnendal aastal tuli võimule, siis Ungaris oli üks paremaid äh, meediavabaduse äh, Äh, seaduseid äh, pärast seda, kui ajakirjanikud hakkasid korruptsioonilugudega äh, tegelema, siis on nüüd juba tuhandeid eurosid kasutada ainult selleks, et mitte taotlustest enam kinni pidada. Orbani väimees ei olevat avalik tegelane ja tema advokaadid on juba nõudnud tema kohta tehtavate ajakirjanike eemaldamiste viimase kaheksa aastal on tegelikult igasugused äh, avalikud asjad ainult teatud võimuorganite eraasjaks saanud. väga palju rünnatakse äh, tänaval ajakirjanikke ja väit-, ja väidetakse, et äh, tungitakse ära nende eravaldkondadesse. siin näete paremäärmuslikku postitust, see on ksenofoobne, homofoobne, antisemiitiline ja siin öeldakse, et ei ole meedia, te ei, olete Ungari rahva kõige suurem vaenlane ja teid tuleb äh, Ungarist eemaldada. jah, tõesti, meil on äärmuslasi igas riigis, aga erinevused on selles, et äh, praegu äh, parlamendis olevad liikmed kasutavad ametlikke äh, veebilehti selleks, et äärmuslikku sisu levitada ja äärmuslik, äh, äh, äärmuslikud teated on igal pool. kõige tuntum juht on siin, kus ühele ajakirjanikule näidati pilte tema eraelust ja öeldi, et keegi võib tõmmata veel välja pressida nendega, et ta peab valitsusega koostööd tegema. nii, sõltumatu meedia kõrvaldamise kõrval on valitsus oma impeeriumi üles ehitanud umbes aasta tagasi üle öö, otsustati öö, väga suur kingitus teha öö, ja anti lihtsalt selle meedia aktsiad üle ja Orban äh, nõustus sellega, tegemist on äh, raadio- ja telejaamade tsentraliseerimisega. Ähm, sellisel kujul pole seda varem mitte kuskil nähtud. pärast äh, seda, kui see sihtasutus loodi ja toimusid Euroopa Parlamendi valimised kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, näete nüüd, millised piirkondlike äh, ajalehtede esilehed nägid, siin öeldakse ähm, äh, Viktor Orbani tsitaat tuuakse siin välja, kus öeldakse, et immigratsiooni pooldavad inimesed on alati olemas ja meie peame ka alles jääma. vastavalt äh, reklaamiasutusele tegelikult valitsus on kõige suurem reklaamitellija, mitte mingi telekomiettevõte või pank, nagu seda tavaliselt on. valitsus teeb oma kampaaniaid eh, Brüsseli äh, vaenlaste vastu ja immigratsiooni vastu. sadu miljoneid on kulutatud selleks, et teha reklaamikampaaniaid ja tavaliselt äh, alati valitsusmeelsetes äh, väljaannetes. ja liigun edasi siit. vasakul näete kahe kõige suurema telejaama vaatajaid TV2 ja RTL. see on äh, viimane neist on sinine ja natukene ka kritiseerivam ja paremal näete, kui palju tellib reklaami valitsus ja muidugi saate ilmselgelt siit ka näha, millist äh, kanalit soosib äh, ajakirjandus. ja väga täpselt vaadatakse ka, mida üldse siis edastatakse selleks, et mitte valitsust ärritada. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve ringhäälingule ma kasutan siin tegelikult siiski sõna riigimeedia. Nad saavad kakssada kolmkümmend kaks miljonit eurot järgmisel aastal. ja vastavalt äh, endisele ajakirjanikule äh, on selged juhised äh, näidata opositsiooni negatiivselt äh, valitsuste ajal riigi meedia peab viis aasta and-, viis minutit andma kõikidele ähm, parteidele, kuid väljaspool seda aega opositsioonile ei anta mitte mingit õigust sõna võtta. viimase aasta detsembrikuus opositsiooni äh, poliitikud tegid istumistreigi, mõned visati jõuga välja ja nad just võitsid äh, viima- ja nad just võitsid ka ühe kohtulahingu riigimeedia ettevõtete vastu. Ungari riigimeedia on arvatavasti üks äh, Äh, kõige suuremaid Vene propaganda kandjaid. Sputnik äh, ja Russia Today on ühed kõige suuremad äh, infoallikad. ja siis veel üks suur telejaam, mis saab väga palju raha. kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist võeti vastu Euroopa Parlamendis Argentiini raport. kaks minutit kümnest kuulut-, kulutati sellele raportile see oli nii-öelda suur uudis. ja alustati seda niimoodi, kõik et äh, Viktor Orbanit kiidetakse hoolimata Euroopa Parlamendi raportile, siiski Ungari peaminister oli see, kes oli edukas ning äh, kuulet-, kuuldi siis kahtteist äh, valitsust pooldavat avaldust, peaminister, erinevad ministrid Fideszi liikmed said sõna, opositsioonile sõna ei antud, neid mainiti ainult ühe lausega, kus öeldi, et äh, Ungari liikmetest mõned hääletasid Ungari vastu, tegemist oli Ungari vastastega. ja mainiti Ichvand Echeid, sest teda toodi nimeliselt välja, ta tegi kaebuse ja ütles, et äh, avalik-õiguslik ringhääling peab olema neutraalne, aga meediajärelevalve keskus ei olnud sellega nõus, nad leidsid, et äh, mitte mingit äh, erapoolikust ei olnud ja ka teisne uuring, mis läbi viidi, jõudis samale järeldusele ja meedia järelevalveasutus oli tõesti nõus, nõus tunnistama, et siis, kui oli erapoolik äh, edastus alles pärast kolmandat uurimist, aga siis oli sellest juhtumist juba aasta möödunud. hästi valitsusmeelne meedia üritab alla suruda opositsiooni. siin üks äh, keskkooliõpilane kasutas väga kriitilisi sõnu valitsuse vastu ning tema vastu alustati siis ka kohe laimukampaaniat, teda nimetati litsiks äh, ja väga palju räägiti ka tema hinnetest äh, siis äh, enne kohalike omavalitsuste valimisi äh, näidati opositsioonikandidaate tumedama nahaga. siin näete seda, millised olid originaalpildid ja milliseks nad siis tehti. Need on kõigest mõned näited selle kohta, kuidas äh, on, milline on olukord äh, Ungaris, võin siin tõesti äh, rääkida päevi veel sellest, aga ma ei tee sellest. minu arvates see ei ole ajakirjandus, need ei ole mitte paremäärmuslikud või konver-, konservatiivsed meediakanalid, tegemist on propagandavahendid, mis on, vahenditega, mis on valitsuse kontrolli all ja nad on väga tõhusad. ja tõesti, meil on on väga palju ka seda eksporditud äh, Sloveeniasse ja Makedooniasse ja endine Austria asekantsler äh, Strache rääkis, et ta tahaks ka midagi sarnast äh, Austrias üles ehitada, kuid pidi siis oma ametist loobuma. okei okay.. I don't know, I have, never mind. So there are many countries in the world maailmas on väga palju riike, kus on väga ohtlik olla, isegi ohtlikum olla ajakirjanik Ungaris, aga see ei toimu mitte kuskil mujal, see on igapäevane elu Ungaris, NATO, Euroopa Liidu liikmesriigis, see võib tunduda täiesti ettekujutamatu või võõras, aga ma võin teile kinnitada, et midagi sarnast võib juhtuda ka teie koduriigis. Thank you, Mr Reidi. Mr. aitäh härra Erdeli ja nüüd härra Tapalaga, teil on sõna kümneks minutiks. My name is Dan Tapalaga, I am a investigative journalist. minu nimi on Dan Tapalaga, ma olen uuriv ajakirjanik, ma töötan G4 meedia jaoks, mis on väike äh, meedialehekülg, mille ma eelmisel aastal asutasin. suur aitäh kutse eest, mul on au täna siin olla. ma teen oma ettekande rumeenia keeles ja alustan nüüd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 ta on nagu Erdogan kui äh, Orban, aga lihtsalt vähem agressiivne. kui ta kolm aastat tagasi valimised võitis, siis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht äh, oli juba saanud äh, karistuse, aga Rumeenia seaduste kohaselt peaministriks ei saa olla inimene, kellel on juba kriminaalkaristus seega samamoodi nagu Orban või Erdogan pidada kasutama äh, nii-öelda äh, käpiknukke, keda juhtida oma äh, eesmärkide elluviimiseks ning kolme aasta jooksul vahetas ta välja kolm peaministrit. võimule tulnuna oli üks tema äh, eesmärk lahendada oma kriminaalsed probleemid. teda uuriti ka teise kriminaaluurimise raames, kus teda äh, süüdistati fiktiivses töösuht-, mõtetest ning selle kohta teab ta kindlasti väga palju siin Euroopa Parlamendis. ta teadis, et tal on oht minna vangi, sest tal oli juba tingimisi karistus määratud. täna on ta vangistatud, aga vaba mehena tegi ta kõik, äh, mis tema võimuses, et pääseda täiesti puhtalt. ta üritas mõjutada institutsioone, kontrollida kohtunikke, vaigistada ajakirjanikke, mittetulundusühendusi ja poliitilisi vastaseid ta pidas jahti kõigile neile, kes teda kritiseerisid või kritiseerisid tema võimu kuritarvitamist. ta uuris neid, kes äh, tegelesid tema tegevuse uurimisega. ning äh, ta äh, tegi kõik, et takistada inimeste tegevust, kes ei vaadanud pealt, kuidas tema üritab õhku lasta edukat riiki ta on suur oht Rumeenia demokraatiale, aga mis lõpuks takistas äh, tema riigi hävitamise ja selleks oli käputäis ajakirjanikke, kohtunikke ja avaliku elu tegelasi, aga eelkõige inimesed tänavatel. demokraatlikul viisil takistati tal demokraatliku süsteemi lõhkumine. väike hulk sündmusi Äh, takistas äh, sellel juhtumist ning äh, mul on kõigi nendega omad isiklikud kogemused. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kuulsin usaldusväärsest allikast, et uus valitsus üritab dekriminaliseerida hulga kriminaalseid tegevusi, mille eesmärgiks ilmselgelt oli see, et Dragnea vangi ei läheks Äh, ning meile selgitati, kuidas see karistusseadustiku muutmine aitaks Dragnejat. meie avaldatud uudised tõid kaasa selle, et kümned tuhanded inimesed kogunesid tänavatele, nad protestisid valitsushoonete ees need meeleavaldused, mis olid äh, suurimad alates üheksakümne üheksandast aastast, hirmutasid valitsust ning äh, valitsus äh, pidi oma ettepanekud tagasi võtma. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuus avaldasin hulga uurimusi Donau jõe kohta. see maa-ala kuulus Dragnea perekonnale, see oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna endise juhi üks lemmikkohti see on väike paradiis Rumeenia lõunaosas, Donau jõe kaldal ning äh, Dragnea muutis selle riigi äh, omandist eraomandiks. ning äh, inimene, kes sellega seotud oli, tegi ettepaneku mu-, esitada ta päris peaministrikandidaadiks. Trogenau võttis lihtsalt osa riigimaast, et muuta see enda erakasutuses olevaks maaks. prokurörid alustasid uurimist proua Plammi kohta algatati uurimine ja Plumb lükati tagasi ka Euroopa Parlamendis kui volinikukandidaat ning üheks põhjuseks oli just see äh, maatüki afäär. nüüd see maa-ala, mille Dragnea endale kinkis äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal avaldasime, et äh, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna endine juht korraldab luksuspuhkusi äh, Brasiilias. veidi hiljem hakkasid äh, uurima seda äh, finantsasutused, kuid Dragnea üritas neid hirmutada. ametiasutused ahistasid neid ameteid just seetõttu, et nad julgesid üldse Dragnea tegemistest kirjutada meie aga jätkame äh, selle mehe tegemistes kirjutamist. mees, kes üritas äh, hävitada meie justiitssüsteemi äh, erinevate õigusaktide kaudu. ning siin olid mängus oluliselt kõrgemad jõud, mis ulatusid ka Rumeenia piiridest kaugemale. veebruaris kaks tuhat kaheksateist avaldati üksikasjad salajase kokkuleppe kohta, mis sõlmiti Rumeenia riigiettevõtte ning ühe Trumpi toetanud ettevõtte vahel äh, seoses äh, relvastamisega. kokkulepe oli oluline samm äh, sõjaväelise kokkuleppe suunas, mis oleks sadu miljoneid dollareid väärt. firma omanik Elliot Broidi oli väidetavalt kutsunud Rognauga Donald Trumpi ametisse nimetamise äh, tseremooniale. täna on äh, Broidi kohta algatatud uurimine nii USA-s kui Rumeenias, teda kahtlustatakse selles, et ta üritas kasutada oma mõjuvõimu president Trumpiga, et äh, laiendada oma mõjuvõimu Rumeenias. Trogni üritas leida Washingtonis liitlasi Äh, lootuses, et äh, teda päästetakse sealtpoolt ning ta oli valmis maksma igasugust äh, raha oma päästmiseks. see skandaal oli üks viimaseid, mille Hot News avaldas. Elliot Broidi avaldas ähvardas neid ameteid kulukate kohtuprotsessidega Londonis ning minu kohta äh, algatati kohtuasi riigis, kus see on väga kulukas. pärast äh, paari aastat otsustasime, et äh, me ei peaks äh, kõiki oma kolleege sellisesse ohtu asetama seega märtsis kaks tuhat kaheksateist alustasime hoopis oma uue veebilehega G4 Media me sõltume sõltumatust rahastusest ja annetustest. ja lugejad toetavad meid, ilma nendeta ei oleks me saanud mitte midagi teha. me avaldasime hulga üksikasju äh, valitsuse kavatsusest võtta vastu memorandum, millega äh, äh, viidaks meie saatkond Tel Avivist Jeruusalemma me oleme ainus valitsus, kes toetab äh, USA poliitikat äh, selles valdkonnas. memorandumit kunagi vastu ei võetud, sellepärast et meie president oli sellele kindlalt vastu. üheksandal mail toimus see kõik ja ametlikul vastuvõtmisel keeldusin käsi surumast Drognauga, kes käitus just nii, nagu mitte midagi poleks juhtunud ütlesin, et seekord ma tema kätt ei suru. ta küsis, miks. kui olin talle kaks peamist põhjust öelnud, siis tema vastus kõlas nagu ähvardus. hästi, lähme siis asjaga lõpule. mõned päevad hiljem nõudis ta avalikult, et prokurörid algataks minu suhtes uurimise, sest see saat-, saatkonna üleviimise memorandum oli salajane ning tema ise sai sellest teada ajakirjandusest. paar päeva pärast neid ähvardusi suurenes meie väljaande annetuste hulk. lugejad kaitsesid meid kilbina. kogu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vältel üritati võtta vastu õigusakte, mis päästaksid Dragnea vangistusest aga tema aeg hakkas otsa saama. iga kord, kui jõudis äh, õigusaktide vastuvõtmine peaaegu kätte, äh, täitsid äh, meediaväljaanded oma kohustust ning me oleme nende ees suured tänuvõlglased. välise surve all, mis tuli ka Euroopa Parlamendist, astus valitsus alati ühe sammu tagasi Neil õnnestus muuta parlamendis äh, karistusseadustikku, Nad vallandasid äh, Kovesi, kes oli endine äh, korruptsioonivastane juht kuid nüüd on ta juhtivprokurör, sõltumata sellest, et tema enda valitsus teda mitte kunagi ei toetanud. on äh, eriline üksus, mis uurib äh, kohtunike kuritegusid pärast seda, kui justiitssüsteemi muudeti. ning selle eesmärk oli takistada Keveshil saamast äh, Euroopa prokuröriks. ja nüüd üks dramaatiline episood Rumeenia demokraatiast. kümnendal augustil suruti maha rahumeelne Bukarestis korraldatud meeleavaldus mille korraldasid äh, välismaal viibivad immigrandid, kes äh, tahtsid toetada Euroopa-meelset Rumeenia poliitikat. see on veel üks äh, meediavastane tegevus. kolleegid Rice Projectist avaldasid hulga dokumente ettevõtete kohta, nimelt ettevõtte kohta, mis neid luksuspuhkusi korraldas Nad nõud-, kuid pärast seda nõuti juurdepääsu meie arvutisüsteemidesse, meilt nõuti kõikide oma allikate avaldamist. vastasel juhul ähvardas neid äh, hiiglaslik trahv. see oli taas kord katse meid äh, ähvardada, aga kasutades nüüd uusi äh, GDPR-i reegleid. koos Ungari ja Poolaga muutus seetõttu Rumeenia mittedemokraatlikuks režiimiks kuid äh, Euroopa Parlamendi valimistel äh, karistati äh, sotsiaaldemokraate tõsiselt ning järgmisel päeval mõisteti Dragnale kolm ja pool aastat vangistust. Need õudused, mida on toime pandud õigusriigi, kohtusüsteemi ja ajakirjanduse vastu, toimusid Euroopa Liidu liikmesriigis ja Brüsselil ei olnud kasutada väga palju vahendeid asjad ei ole paremad Ungaris, Poolas ega teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. aga Rumeenias on meil nüüd täiesti teistsugune poliitiline keskkond, valitsus äh, langes pärast umbusaldusavaldust ning viimane manipuleeritav peaminister on ametist äh, lahkunud, uus äh, peaminister on Orban, Orban Ludovik ning loodetavasti ei muuda ta oma nime kunagi Viktoriks ja ta ei käitu ka nagu oma nimekaim me ei tohi anda poliitikutele võimalust võtta vastu seaduseid, millega nad saavad äh, piirata sõnavabadust. GDPR on üks näide mõttetust õigusaktist, mis kodanikke ei kaitse rohkem, kui neid enne kaitsti, kui ta, see muudab äh, elu raskemaks äh, sõltumatutel ajakirjanikel. sest me räägime siin väljaannetest, kus, kellel ei ole väga palju finantsressursse kuid äh, kahju kannavad siin äh, väikesed väljaanded, mitte suured äh, meediahiiglased, kelle vastu see õigusakt on suunatud. kuid on ka mõningaid häid uudiseid. Need väikesed autokraadid, demokraatia vaenlased, kes tuginevad propagandale, kaotavad lõpuks võitluse oma kodanikega. lõpuks jõuab tõde neile järele, isegi kui me peame ootama äh, selleks valimisi. ja lõpetuseks ütlen, et äh, see ettekanne on pühendatud meie kolleegidele Jan Kutšekile Slovakkiast ja Daphne Caruana Galitsele Maltalt. Nad riskisid palju enamaga kui meie ja maksid oma korruptsioonivastase võitluse eest oma eluga. me võlgneme neile tohutu tänu Nad näitasid meile, et vabadus ja tõde on võitlust väärt. meie sõltumatud ajakirjanikud ja teie kodanike valitud inimesed ei tohi unustada, et Euroopas surevad ajakirjanikud tõe kaitsmise nimel. me ei tohi unustada ja me ei tohi vaikida. me ei tohi astuda mitte ühtegi sammu tagasi. ning mul on hea meel, et täna sain ajakirjanikuna seda teha ma ei surunud kätt äh, Dragneaga. Thank you, Mr Tapovaga. suur tänu. ja järgmiseks võtame küsimused ja vastused. et saaksid sõna Euroopa Komisjoni esindajad samuti ja palun piirduge nelja minutiga oma sõnavõttudes. kõigepealt härra Andrus Pikauskas. suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed ja külalised. paljudest, paljust on räägitud äh, sõnavõtjate poolt ja ma tahaksin mainida mõningaid praktilisi tööriistu, mida Euroopa Liit äh, saab kasutada selleks, et vähemalt mingil määral neid ürit-, neid probleeme üritada lahendada, kõigepealt tahaksin tervitada Euroopa Parlamenti, kes on eelarve suunanud äh, pilootprojektidele ja ettevalmistatavale tegevustele, äh, mis tegelevad äh, meediavabadusega, eelarve ei ole küll suur võib-olla hetkel, aga siiski ole, on toetatud häid ja praktilisi projekte, mis aitavad pisutki leevendada koormat ajakirjanike õlgadel nii et äh, hetkeseisuga liigume põhiliselt kahes suunas. esiteks äh, koos äh, sõltumatute uurijate meeskondadega üritame kindlaks teha, millised on strukturaalsed probleemid, mis takistavad meediavabadust Euroopa Liidu liikmesriikides. paljud on kuulnud meediapluralismi nimelisest projektist. igal aastal võetakse vastu raport, mis tegeleb kõikide liikmesriikidega ja mis äh, toob esi, esile probleemid erinevates äh, liikmesriikides. meedia pluralismi raportit äh, ajakohastatakse digikeskkonnas ja uus raport uurib ka väljakutseid, mis on esile kerkinud digitaalmeedias struktuursete teemade kõrval üritatakse aidata ka üksikuid ajakirjanikke. on terve rida projekte, mis toetavad uurivaid ajakirjanikke ja mis äh, toetavad äh, piiriüleseid äh, ajakirjanike uurimusi, on ka varjupaiku ajakirjanikele, on, on ohud, mis on seotud kohtualaste rünnakutega, me ajakirjanike vastu neist kuulsime, anname nendele ka õigusabi. kuna aeg läheb kiiresti, siis võib-olla räägin pisut ka tulevikust. me vägagi ootame äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusi, mis puudutavad loov Euroopa programmi. komisjoni ettepanek äh, äh sisaldas eelarvet ka tegevustele meediavabaduse, meedia mitmekesisuse, meedia kirjaoskuse vallas, et me vägagi loodame, et äh, suudetakse kokku leppida adekvaatses rahastamises ja et äh, komisjon saab siis äh, jätkuvalt toetada projekte äh, stabiilsemal alusel ja et see annab ka konkreetseid tulemusi tulevikus. suur tänu tähelepanu eest! Thank you. suur aitäh. ja nüüd saavad sõna parlamendi liikmed esimeseks küsimuste ja kommentaaride vooruks. maksimaalselt kaks minutit on igal kõneleja. proua Metsola, teil on sõna. Thank you, chair. aitäh, esimees. ja aitäh kõnelejatele me, meie kuulamine toimub uuriva ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrva varjus. Maltal eh, eh, seda varjutab ka Jan Kutšaki mõrv Slovakkias, aga Joe Cox eh, Ühendkuningriigis ja Poola linna, Gdanski linnapea Pavel Adamovitš. vähemalt Daphne juhtumil on kavandajad endiselt jooksus ja valitsus kaitseb neid, kuid tegemist ei ole abstraktsete juhtumitega, meil on reaalsed surmaga lõppevad tagajärjed ja kõige olulisem on kaitsta, võidelda, kaitsta meie ajakirjanikke. toimiv meedia on täpselt sama oluline kui sõltumatu kohtusüsteem ja seda tuleb sellisena ka näha. ajakirjandusvabandus, vabadus on meie ühiskondade nurgakivi, see pole mitte ainult põhiõigus, vaid põhiline eeskiri, mille alusel meid valitsetakse, õigusriigi osa libauudised, vääruudised, see kõik on väga murettekitav veebis. sotsiaalmeedia äh, või, võib olla positiivne, kuid me ei saa lubada vahe, tööriistu, äh, et selliseid tööriistu kuritarvitataks. so-, äh, trollivabrikud näiteks võimaldavad otseselt mõjutada inimeste mõtlemist ja levitada propagandat peame meediat ka toetama selleks, et nad suudaks võidelda selliste nähtuste vastu. esiteks tuleb kaitsta füüsiliselt ajakirjanikke, nagu öeldud, kuid tuleb ka ajakirjanike ahistavate kohtuasjadega tegeleda, nii paljud peavad äh, rinda pistma sellega ja tuleb anda ka finantstoetust. Äh, Daphne puhul näiteks äh, pärandina jäi isegi mitu kohtuasja tema poegadele ja need et äh, nende kohtaste taga on ka poliitikud, kaasa arvatud peaminister. minu küsimus puudutab Euroopa laimuvastast äh, seadust. Äh, kui oluline see võiks olla ajakirjanikele ja komisjon mainis mitmeid tööriistu, aga võib-olla võiksite ka täpsustada, kuhu me oleme jõudnud õigusaktide vastuvõtmisega lahkuvast komisjonilt oleme seda juba küsinud, kuid võib-olla saaksime ka uue komisjoni äh, töö valguses selle kohta midagi enamat teada. suur tänu, proua Sippel. suur tänu. jätkan edasi saksa keeles um,. ma arvan, et on täiesti selge see, et uurivat ajakirjanike elu ei ole lihtne ja tegemist on tegelikult jäämäe tipuga, sest äh, ajakirjanikud on suure surverünnaku all, aga just sellepärast on ka väga tähtis välja selgitada, kellel on eeliseid, äh, kui ajakirjanikke mõrvatakse ja kes on nende mõrvade taga, nende tellijad. ma arvan, et see on vaja välja selgitada selleks, et selge sõnum saata meie külalised näitasid täna väga selgelt, äh, kui palju on erinevaid võimalusi ajakirjanikke ähvardada, hirmutada, on olemas täiesti praktilised meetmed ja ka finantsmeetmed, millega on võimalik ajakirjanike töö võimatuks teha. ja sellepärast me ei peaks keskenduma mitte ainult ajakirjanike mõrvadele, vaid endalt ka küsima, et äh, millele me peame tähelepanu pöörama selleks, et seda kõike vältida, ennetada ja hoolitseda selle eest, uurivad ajakirjanikud saaksid oma tööd teha hirmuta. just sellepärast olekski minu küsimus, et kas seda on võimalik äh, saavutada meediaseaduste muutmise kaudu, kas me peaksime karmimaid seaduseid vastu võtma, eriti mis puudutab äh, mõjutusi poliitikut, poliitika kaudu või ka majanduse kaudu, kas meil on ka korruptsiooni ja mõjutuse jaoks vaja karmimaid reegleid ja kas meil ei oleks ka vaja laiapõhjalisemat poliitilist arutelu kodanikega selle üle, mis on lubatud ja vastuvõetav ja mis mitte. ning ka selle üle, kui tähtis on sõltumatu ajakirjandus, sest meediavabadus ja usaldusväärne informatsioon on väga tähtis osa ka demokraatia toimimiseks, eh, selleks, et eh, kodanikud saaksid ka tõesti eh, õigusriiki usaldada, just sellepärast tahaksingi teada, kui palju on vaja seadusi muuta ja kui palju on meil vaja avalikus sektoris teha teadlikkuse tõstmise tööd selleks, et kodanikud tõesti siis ka toetaksid ajakirjanikke, kes on sattunud rünnakute alla. Госпожо Йончева, имате думата. aitäh, proua Jontšova, palun. tänan, et mulle sõna andsite. minu küsimused on suunatud Patrick Peniksile ja Julie Maier-Šakile. piirideta reporterite peasekretär on öelnud, et meediakeskkond Bulgaarias ei ole kunagi olnud veel nii halvas olukorras, alates sellest, kui riigis Äh, tekkis Bulgaaria, riik on saja üheteistkümnendal kohal meediavabaduse järjestuses. me oleme Euroopa Liidus kõige viimasel kohal. meie ees on riigid, kes ei kuulu isegi Euroopa Liitu. Bulgaaria ajakirjanikud on organiseeritud kuritegevuse ja ametivõimude poolt sihikule võetud rünnakud ajakirjanike vastu kui uuritakse korruptsiooni, mõjuvõimuga kauplemist, uuritakse maffia tegevust, Euroopa Liidu vahendite kuritarvitamist ja enamus vapraid ajakirjanikke vallandatakse mingisuguse ettekäändega. Nad ei leia enam tööd oma erialal. Neid nimesid on palju. mõned on arreteeritud oma uurimiste käigus, nagu Dmitri Stojanov. valitsus jätkuvalt äh, eraldab Euroopa Liidu vahendeid meediale täiesti läbipaistmatuid ja on tekitanud meediakeskkonna, kus kriitika ei ole lubatud. täna ei piisa enam sellest, et me räägime ohust meediale Bulgaarias. tundub, et Euroopa Liit, Euroopa institutsioonid on jätnud ajakirjanikud võitlema üksi maffia vastu. millised on teie selgitused, miks Bulgaaria meediavabadus on niimoodi kahanenud ja äh, millisel määral Bulgaaria olukord on teie meelest murettekitav ja kes vastu, kes on vastutav selle olukorra eest Euroopa Liidu liikmesriigis, milleks on Bulgaaria? Благодаря ви. The next one is... suur tänu. järgmisena härra Ruiz de Vesa. Muchas gracias, señor presidente. suur aitäh. härra esimees, kõigepealt tahan tänada kõiki esinejaid. Nad äh, andsid äärmiselt huvitava ülevaate olukorrast ja ütleksin, et minu arvates ajakirjandusvabadus on demokraatlik kütus. ilma kütuseta või halva kütusega demokraatia äh, ei suuda liik-, edasi liikuda, liberaalne demokraatia, esindusdemokraatia ei saa toimida ilma teabeta, sest teave on see, mis võimaldab meil oma demokraatlikke õigusi harrastada ja me peame saama arutada, mitte ainult iga nelja aasta tagant äh, valida ja selleks on meil vaja informatsiooni, äh, mille saame vabalt, sõltumatult meedialt. ma mõistan, et äh, me peame mitme vaatenurga alt sellele teemale lähenema on avalik medo-, meedia, kes, kes, kes manipuleerib fotodega, on erameedia, on Fox, on desinformatsioon, kuid tuleb ühtlasi tagada ka meedia mitmekesisus. isegi erameedia puhul on erinevaid äh, lähenemisi äh, toimetustel, me ei pea tagama mitte ainult ajakirjandusvabadust, tuleb tagada ka sõnavabadus üldisemalt, loomevabadus, tuleb tagada akadeemiline vabadus. ei, me oleme näinud, kuidas Itaalias äh, karistati ühte õppejõudu arutelu eest üliõpilastega, kus kritiseeriti Salvinit ja teisi poliitikuid seega tuleb läheneda erinevate nurkade alt. tuleb võidelda väärinfo vastu, tuleb äh, kaitsta vaba ja sõltumatut meediat, mis on äh, hädavajalik demokraatia toimimiseks. suur tänu. järgmisena härra Ginov. Tardino. proua Tardino. Tanto ringrazio eh, per la parola. Eh, aitäh. tahan tänada ka kõiki sõnavõtjaid. kuulsime kolleegi, kes ütles, et aja, et eh, õppejõudu karistati sellepärast, et ta korraldas mõtteavalduse, kus kritiseeriti Salvinit. see on näide äh, info manipuleerimise kohta. ma olen itaallanna ja esindan just seda piirkonda kus see sündmus toimus ja võin teile öelda, et see, seda infot on lihtsalt ära kasutatud. ja info on fundamentaalse tähtsusega. täna ajakirjanikke ei tule mitte ainult kaitsta, sest nemad on peamiseks teabeallikaks, aga tähtis on ka see, et äh, meedia ei, ei väärkasutaks infot. meediat ei tohi kasutada selleks, et äh, varjata tõsiasju, nendega manipuleerida. sest sel juht, selle juhtumi puhul, millest me just rääkisime, õppejõud ise ütles, et teda ei, et teda ei ole karistatud äh, minister Salvini poolt, kes oli tol ajast, tol ajal minister, see on müüt. me peame kaitsma ajakirjanikke, kaitsma infot, aga peame kaitsma ka kodanikke, kellel on õigus saada tõest ja faktidepõhist infot. Euroopa Liit ei saa loobuda oma vastutusest selles vallas. aitäh, järgmisena proua Donat. Thank you uh,. First of all I was. aitäh, kõigepealt suur tänu kõikidele, kes võtsid sõna sellel väga olulisel teemal, nende ettekannete eest. kõigepealt küsiksin küsimuse inglise keeles ja siis räägin edasi ungari keeles. Euroopa Parlamendis äh, paljud on toetanud õigusakte, millest juba räägiti. ja lisaks enamus on nõus, et me peame toetama uurivat ajakirjandust, kui, kuidas aga äh, nende füüsiliste ähvardustega hakkama saada Euroopa Liidu tasandil, kas meil oleks vaja raammäärust selleks, et kriminaliseerida ähvardusi ajakirjanikega vastu? ja nüüd ungari keeles edasi rääkides, sest minu küsimus on suunatud härra Erdelile. suur suur tänu teile ettekande eest ja aitäh, et te kümne minutiga üritasite kokku võtta seda, mis Ungaris toimub. kõik nägid, et et äh, Ungaris üritatakse ajakirjanikke alla suruda, hirmutada ja seda ikka selleks, et vältida korralikku uurivat ajakirjandust. aga te ei rääkinud sellest, kuidas füüsiliselt ajakirjanikke ähvardatakse, see on täiesti uus nähtus. kui tihti seda juhtub? jääb mulje, et Ungaris ajakirjanikud ei julge isegi mitte politsei poole pöörduda, nad ei saa eeldada, et politsei neid aitab. kas on kaebusi tehtud ka selliste juhtumite kohta ja kas need juhtumid on registreeritud? aitäh! aitäh! proua von Viise. Um, I, I was listening with great interest to the report aitäh, kuulasin huviga neid ettekandeid Ungari ja Rumeenia kohta, nagu teate, meil on tulemas valimised Ühendkuningriigis, loodetavasti järgneb sellega ka uus referendum Euroopa Liidu liikmelisuse teemal. ma ei tahaks hakata siin võrdlema olukordi riikide vahel, aga nagu teate, oli ka meil palju manipuleerimist valijatega, sekkumist valimisprotsessi aastal kaks tuhat kuusteist referendumil. loomulik-, ma olen kaugel sellest väitest, et, et meie valitsus oleks väärinfo allikaks, kuid ma olen siiski mures väärinfo määra pärast, kaasa arvatud võltsfotode osas, mis on juba praegu Ähm, sotsiaalmeedias levinud ja mis oluliselt mõjutavad avalikku arutelu Ühendkuningriigis täna. nii et ma tahaksin teilt kuulda, mis teie kogemuse põhjal on kõige tõhusam vahend või meede, äh, millega võidelda sedasorti sekkumise ja väärinfo vastu? aitäh! härra Barnartsov. Gracias, presidente. Eh, gracias a todos los ponentes. Bueno, hoy es un día de esos. aitäh, eh, esimees, aitäh kõikidele esinejatele. tänane teema on eh, tihedalt seotud inf-, info teemaga Hispaania valitsus on vastu võtnud määruse, mis võimaldab terveid võrgustikke sulgeda. ja kokkuvõttes saame Hiina, Saudi Araabia või Türgiga sarnased võimalused selliselt. me võime digi äh, hädaolukorra pidev, alaliselt kehtivana välja kuulutada äh, Hispaania seadus tekitab olukorra, kus Hispaania valitsus jääb väljapoole kahe, kaheksateistkümnenda aasta resolutsioonist, mis puudutab meediavabadust. selles resolutsioonis äh, soovite, et liikmesriigid ja komisjon äh, hoiduks ebavajalikest äh, meetmetest, mis piiraksid ligipääsu internetile, mõjutaks sisu või kasutaks automaatseid filtreid. nii et härra Pennings, kas see määrus teie arvates on äh, vas-, vastavuses Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, Euroopa Liidu õigusaktidega? Thank you. aitäh. proua Stanoka on järgmine. Yes, thank you, Chair I.... aitäh, esimees. mul on küsimus äh, Julie Mažertšakile. Te mainisite paljusid äh, Äh, hispaania ajakirjanikke, kes on, äh, ajakirjanikke, kes on vangistuses, kes, äh, keda mõrvatakse liikmesriikides, kuid mitmed li, nimed on puudu kolmest väikesest Balti riigist ja tahaksin lisada see teie nimekirjale kolm nime ajakirjanikku minu koduriigist Lätist. Nad kõik olid vangis mõnda aega nende liikumisvabadust on piiratud. Juri Aleksejev, Vladimir Lindermann ja Aleksandr Kabonenko. ka naaberriigis Leedus üle ühe aasta on vangis olnud tuntud ajakirjanik, uuriv ajakirjanik Algirdas Paletskis. tema uuris lähis, lähiajaloo sündmusi üheksakümne esimese aasta jaanuarist, ta sai karistada, pidi maksma rahatrahvi oma järelduste eest ja nüüd on ta vangistuses. ja mõlemas riigis oli see kõik võimalik, kuivõrd muudeti kriminaalseadustikku ja kriminaliseeriti tegevused riigi, mis on suunatud riigi huvide vastu ja see lai äh, äh, määratlus riigi huvid võimaldas karistada äh, kõikvõimalikke ajakirjanikke, kes uurivad valitsuste tegevust, võimulolijate tegevust. minu küsimus on, miks on võimalik, et nüüd sellised muudatusettepanekud on võimalikud kriminaalseadustiku karistusseadustikku, et kuidas see on võimalik, et äh, Euroopa Liidu Liidu liikmesriikides on võimalik selliseid seadusakte vastu võtta? Thank you. The next one. aitäh, järgmisena härra Arvanitis. aitäh. mina olen ajakirjanik ja kuulasin suure huviga kolleege, nende sõnavõtte. olen täna Euroopa Parlamendi liige, kuid ajakirjanik jääb ajakirjanikuks. minu viimane töö puudutas Paradise Papers dokumente ja teisi juhtumeid, mis puudutasid aktuaalseid teemasid, räägin siinkohal Kreekast aga tõstataksin uue, veel ühe küsimuse, ei ole mitte ainult libauudised, on ka äh, info mitmekesisus, on sündmusi, mida ei saa maha vaikida, mida, millest tuleb rääkida. Kreekas täna on meil toimunud muutus. proua Sannu juhtumi osas Äh, rakenduskomisjon lähenes väga rangelt sellele, on ajalehti mitmuses, on agentuure, raadio, tele, telekanalid, äh, telekom-, mobiilsidefirma, meil on kolm suurt omanikku Kreekas kes omavad jalgpallimeeskondi, kellel on otsene side valitsusega ja mida siis ajakirjanik saab selles asjas teha? kas ajakirjanik saab uurivat ajakirjandust harrastada? kas ta saab isegi klassikalise ajakirjandusega tegeleda Kreekas? see võimalik ei ole, olla täna Kreekas ajakirjanik äh, äh, ajakirjanik on töötu, kui ta üritab midagi sellist teha. minul järgmine küsimus sõltumatu meedia, äh, väikesed äh, projektid, vasakpoolsed, keskmise, väikese suurusega meediaväljaanded. Nad ei püsi elus, kuivõrd reklaami ei ole, nad lihtsalt lämbuvad ma arvan, et Euroopa Liit ja meie libekomisjon peaks selle teemaga tegelema. Thank you. The next one is is... aitäh. järgmisena proua Kanko. Thank you, Mr Chair. aitäh. aitäh nende väga tugevate sõnadest, ma arvasin, et andsite mulle sõna. Should I? Okay. Did you say kunke eller kanko? kas te andsite sõna kunkele või kankole? ma ei tea, äkki teil on ka pereliikmeid Burkina Fasos, kus minna pere, kus minu pere, kust minu pere on pärit. mul on väga hea meel osaleda tänasel kuulamisel ja eriti tänulik olen äh, härra e- Erdeli ettekande eest ja mina Burkina Fasost, minu esimene kokkupuude oli üheksakümne kaheksandal aastal, kui põletati elusalt üks mees, keda ma tundsin ja mitte midagi ei oleks juhtunud selle juhtumiga, kui äh, piirideta reporterid ei oleks tulnud kohale. ainult tänu sellele, et nad tulid kohale ja nõudsid valitsuselt äh, Ehm, laiba ehm, väljakaevamist ja uurimist, eh, siis me polekski saanud teada, mis täpselt toimus, sest tõesti öeldi, et on õnnetus, aga tegelikult, kuidas saab keegi lihtsalt oma autos ära põleda? me osalesime tudengite liikumises ja me saime arvestada teie toetusega, mul on väga hea meel Äh, öelda, et meil oli väga palju kasu sellest ja et inimesed said õppida ka demokraatia kohta. see oli kakskümmend aastat tagasi, millest ma rääkisin ja toona piirideta ajakirjanikel ei olnud kõiki neid võimalusi, mis praegu on, ei olnud meediavabadust ja me näeme, et meedia domineerimisel ei ole piire, eriti kui te räägite sellest, kuidas kuulatakse pealt ajakirjanike äh, telefoni Manka Šubi juhtumit võib-olla mäletate, aga ajakirjanike olukord on ka Euroopas väga raske. kes täpselt omab äh, lehti, kes annab neile juhiseid ja sellepärast on mul teile ka küsimus. meil on siin vastutus äh, Hollandi ühes ajalehes äh, oli artikkel selle kohta, kuidas ajakirjandus on alla käinud, nii et äh, kuidas te näete siin võimalusi ajakirjandust päästa, sest ka ajakirjandusel on nii-öelda vastutus kvaliteedi eest. Thank you. And now Mrs Fox. aitäh, proua Fox järgmisena Sorry, apologies. It's a uh... vabandust, mul on väga hea meel äh, kuulata neid tähtsaid äh, ettekandeid, saan aru, kui inimesed ütlevad, et Euroopas muretsetakse meediavastase retoorika pärast äh, ja et on siin võideldud peavoolumeedia vastu, aga seda võib-olla sellepärast, et vahel kodanikele on jäänud mulje, et meedia ei teeni enam nende huve. me peame olema ausad enda vastu, ka mina olen ajakirjanik. Eh, enne kui minust sai rahvasaadik, olen ka olnud eh, osa meediamullist eh, ajakirjanikud lihtsalt kõik mõtlevad ühtemoodi selles mullis ja kui vaadata näiteks seda, mis toimub Ühendkuningriigis, siis Briti meedia, Briti ajakirjanikud ei eeldanud, et rahvas hääletab Brexiti poolt ja nad oleksid tegelikult pidanud teadma, et see juhtub, kui nad oleksid uurinud. ka Ameerika meedia ei uskunud, et keegi hääletab Trumpi poolt, aga nad oleksid pidanud seda teadma, kui nad oleksid mullist välja tulnud, nii et vahel võib äh, meediat ka pimestada populism, eriti kui ei olda valmis sellest mullist väljapoole minema. nii et vahel ajakirjandus ise ei ole piisavalt uuriv ja tegeleb rohkem arvamusega, äh, mis on levinud ainult väikeses inimrühmas. mul on hea meel, kui vahel vaadatakse kaugemale peavoolumeediast, see pole üldse mitte nii halb näiteks me kuulsime siin näiteid Ungari kohta, vahel tuleb lihtsalt alternatiivseid meediakanaleid luua selleks, et tõtt rääkida, sest ülejäänud ei ole usaldusväärsed, näiteks Ühendkuningriigis see, mida me teame kollavestidest, ei ole see, mida BBC oleks meile rääkinud, vaid meil on tõesti kodanikke, ajakirjanikke, kes näitavad pilte selle kohta, kuidas Prantsuse politsei peksab meeleavaldajaid. ja faktikontrollijad ärritavad mind tõesti, ma saan aru, et seda on vaja teha, aga see oleks nagu mingi sihuke ametlik tõde, kust me täpselt teame, kes otsustab, mis on õige ja täpne. ka täna keegi siin ütles, et võltsuudised ja valeinfo Brexiti referendumil olid levinud ja üritatakse selgitada, et miks inimesed ei hääletanud nii, nagu teie soovisite. ja sellepärast leitakse, et tuleb kohe reguleerida selleks, et olukorda lahendada, aga tihti lõpeb see sellega, et pressivabadust rünnatakse. kui tahad olla vaba, siis sul ei ole vaja mitte mingeid reegleid, vaid sul on vaja vabadust. Thank you, the next one is Mr Patrick Jaki aitäh, järgmisena härra Patriarkagi. aitäh, jätkan poola keeles, ütleb kõneleja. daamid ja härrad, meil on muidugi tegemist väga ambivalentse küsimusega. ühelt poolt äh, oleme me kõik rääkinud siin tõsisest küsimustest, nagu näiteks Slovakkia ja Malta ajakirjaniku mõrvaga. kuid teiselt poolt tahate te võidelda ka valeinfo levitamise vastu, kuid samal ajal kasutate siin ise valefakte, näiteks meediavabadus Poolas. Te rääkisite siin ühest raamatust, Papendeki raamatust, aga kas te teate, et see autor kirjutas äh, poliitikust ja tema õigustest ainult sellest siis ühelt poolt ja äh, nüüd selgitate siis, et meediavabadus olevat äh, ohus ja teine ajakirjanik, äh, kes siis samalt kirjastuselt äh, soovis saada infot, siis selgus, et tegelikult kasutati esimese raamatu kirjutamisel valeinfot. kuidas te saate selliseid näiteid üldse tuua? ja see teine asi, mida te siin mainisite Äh, Bukeš, nagu seda Poolas nimetatakse, mille puhul pöörduti siis halduskohtusse. ja kui halduskohus on siis otsustanud, kas sellega on siis lugu lõppenud ehk et kas äh, siin toimub mingi valeinfokampaania või te tahate ka teada, mis oli tegelik äh, lõpptulemus? just sellepärast on tähtis, et me võitleksime valeinformatsiooni vastu, aga samal ajal ei edastaks kodanikele valeinformatsiooni. Euroopa Parlament, meie peame andma oma panuse selleks, et edastatav informatsioon oleks kõrge kvaliteediga. ma tõesti palun, et see arutelu muutuks siin natuke professionaalsemaks. ning küsimus on nüüd selles, kas te teate seda kohtuotsust, mis siis vastu võeti või mitte okei okay,, thank you, now the next floor go. aitäh. järgmisena härra Alamovitš. Šanovni no,. Mrs Alamovitš, I m sorry. proua Adamovitš saab siiski sõna. E, aitäh mulle sõna andmast, härra esimees. suur tänu kõikidele kõnelejatele, aitäh sissejuhatuse eest ja aitäh ka nende näidete eest päriselust. see, mida nüüd Poola kohta just praegu öeldi, vaba meedia ja vaba ajakirjandus. ehk uurivad ajakirjanikud, kes erinevaid juhtumeid päevavalgele toovad, et siis poliitikud ja valitsuse lähedased äh, kritiseerivad neid, ründavad neid äh, neid jälitatakse, nende ajakirjanikuvabadust piiratakse. isegi kui neil õnnestub kohtus esimeses astmes õigust saada, juhtub siiski kahjuks see, et see Burješi küsimus, nagu seda Poolas äh, nimetatakse, et see siiski lõpule ei viida ja et kohtuprotsessid lähevad muudkui edasi ja venivad. tahaksin tänada komisjoni esindajat selle eest, mida komisjon on selles valdkonnas teinud, nimelt äh, vaba sõna kaitsmine mina tahaksin teada, mida me saaksime veel ära teha selleks, et vaba meediat kaitsta, sõnavabadust kaitsta ja samal ajal mitte anda sõna vihakõnale, valeinformatsioonile, et kuhu me selle piiri tõmbame. mida meie saame parlamendis ära teha kui me räägime siin tõesti eh, sellest, et me võtame vastu seaduse, kus pannakse siis paika täpselt ka, mis on valeinfo. härra Terhes järgmisena, kõigepealt suur tänu, et see kuulamine korraldati, ma arvan, et on väga tähtis, et meile antakse võimalus rääkida meediavabadusest. olen pärit endisest kommunistlikust riigis ja üle kuueteist aasta elasin USA-s ja mul oli võimalus näha, kuidas meedia äh, käitus kommunistlikus riigis ja ühend-, Ameerika Ühendriikides. ja ma arvan, et kõik on nõus sellega, et äh, ajakirjandus on neljas võim, täidesaatev, kohtuvõim ja seadusloomeline võim, nende ülesanne on äh, kaitsta kodanike õigusi ja vabadusi ja see on ka tegelikult igas ühiskonnas ajakirjanduse ülesanne siin on olnud kolleege, kes kasutavad desinformatsiooni, ütlevad, et äh, näiteks populismist pimestatud äh, on meedia. üks kolleegidest just ütles seda. just selline ongi meil olukord Rumeenias. kui me lepime kokku, et meedia roll on edastada fakte, tõsiasju ja tagada kodanike õigusi, siis mida me oleme Rumeenias näinud viimastel aastatel? ajakirjanikud ja meediaettevõtted, selle asemel, et hoolitseda sellest, et kodanike õigused oleksid kaitstud, tagatud, nemad leiavad vabandusi selleks, eh, et põhjendada, miks riik on käitunud valesti kodanike vastu. meil on väga palju artikleid, kus ajakirjanikud üritavad ametivõime välja vabandada selle eest, et nad on põhiõigusi rikkunud. toon konkreetseid näiteid kõik räägivad Rumeeniast, aga kui Rumeenia küsimus tõstatub, siis põhimõtteliselt tõstetakse kohe kohtusüsteemi küsimus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, põhimõtteliselt igal aastal Euroopa Komisjon kogu Euroopas viib läbi Eurobaromeetri uuringut kaks tuhat viie, kahe tuhande viieteistkümnendast kuueteistkümnenda aastani usaldus kohtusüsteemi vastu langes poole võrra see on kõige suurem langus, mis üldse Euroopa Liidus on toimunud. iga kord, kui äh, riik äh, käitus inimestega halvasti, prokurörid, kohtunikud äh, ei pidanud inimeste õigustest kinni, siis äh, ajakirjanikud hakkasid seda välja vabandama. selle asemel, et arutada küsimust, hakati kõike äh, isiklikuks pöörama ja sellepärast mul on kaks küsimust, kuna meil on siin ka piirideta ajakirjanike esindaja. kaks sekundit andke mulle palun veel. viimases aruandes ütlevad piirideta ajakirjanikud, et äh, luureteenistused on imbunud ajakirjanike hulka. kuidas te seda kommenteerite? ja siin on tõesti öeldud, et ajakirjanikud tõesti eh, leppinud ka kollateratiivsete kahjudega ja ma tahaksin teada, kuidas te olete nõus sellega, et eh, õigused tallatakse jalge alla selleks, et eh, korruptsiooni vastu võidelda. aitäh ja nüüd Renew fraktsioon ja härra Šimetš. Šimetška, aitäh nende ettekannete eest, mul on lihtsalt isiklik kommentaar, sest mina olen pärit Slovakkiast, kus mõrvati Jan Butšak poolteist aastat tagasi. see oli traagiline. ja võib-olla nüüd tunneli lõpus paistab valgus, sellepärast et uurimisega on päris hästi edasi mindud ja see on endaga kaasa toonud päris suure laviini äh, ka Slovakkia meedias, äh, poliitikas, prokuratuuris äh, ja seda kõike tänu Jan Kutšakile ja teistele uurivatele ajakirjanikele ja tänu survele, mis tuli Euroopa Parlamendist. ma arvan, et kõik minu koduringis on nüüd aru saanud, et äh, Jan Kutšaki töö oli väga tähtis ja tema surm muutis Slovakkiat igaveseks nii et lihtsalt julgustus teile, härra Tapalaga ja härra Erdeli ja ka teie kolleegidele, jätkake oma tööd, sest see on tähtis meie demokraatia tagamiseks ja Euroopa Parlament toetab teid oh,. Mrs Hunke. proua Hunke. aitäh. härra Peniks, mis teie arvates peaks poliitikute Euroopa Parlamendi jaoks olema kõige tähtsam äh, selleks, et tagada ajakirjanike äh, turvalisus. proua Majertšak, mida me peaksime õigusliku poole pealt ära tegema, tagamaks meediavabadus ja võidelda karistamatuse vastu nende hulgas, kes ähvardavad ajakirjanikke? aitäh! suur tänu! Thank you, president um,. Media freedom and.... härra Hidvegi, meediavabadus, arvamusvabadus on ilmselgelt demokraatia üks kõige tähtsamaid äh, osasid, me hindame seda kõik väga. aga see tähendab ka seda, et arvamus peaks olema vaba, et mitte mingit poliitilist ideoloogiat ei saaks ette kirjutada, millega tuleks siis nõustuda. arvamusi peab olema võimalik vabalt vahetada Äh, arvamused peavad olema tabuvabad, piiritud. Malta ja Slovakkia puhul tõesti mõrvati ajakirjanikud, tegemist oli rünnakuga demokraatiale ja meedia äh, arvamusvabadusele ja me tõesti peaksime toonitama, kui tähtsad need on, aga samal ajal tahaksin reageerida sellele, mida öeldi Ungari kohta, mis minu arvates oli äärmuslikult ühepoolne, manipuleeritud ja täiesti erakorraline äh, manipulatsioon ähm, faktidega isegi libestandardite puhul. Ungaris on vaba ja elav avalik arutelu, see toimib hästi, meil just toimusid kohalike omavalitsuste valimised Ar. arv kampaania oli vaba, igaüks sai oma arvamust avaldada ja ka tulemus näitas seda. avalik diskursus on vaba ja ka tabudest vabavam kui paljudes teistes kohtades Euroopa Liidus. mis aga on Ungaris viimase paari aasta jooksul muutunud, on see, et meil on meediaväljaandeid, portaale, mis on konservatiivsete väärtustega varem neid lihtsalt ei olnud ja mulle tundub, et see on see, mis paljudele vasakpoolsetele muret valmistab ja vastuseks ongi siis see, et hakatakse moonutama tegelikkust äh, fa ja fakte ja tullakse välja provokatsioonidega. lihtsalt infoks teile, suurimad telekanalid, äh, portaalid on väga kriitilised valitsuse suhtes, see on äh, ka täiesti lubatud, kõigil on õigus oma arvamusele, aga ükski partei ei tohiks saada sellist eksklusiivset õigust tõele. tuleb arutada, igaüks võib arvata, mis ta tahab. igalühel on õigus oma arvamusele, aga nimetage siis seda poliitiliseks aktivismiks, mitte aga äh, neutraalseks ajakirjanduseks. aitäh, härra Tšetaru, palun. suur tänu härra esimees, see on täiesti uskumatu, mida me siin täna kuuleme, ma tõesti ei oleks arvanud, et midagi sellist on Euroopa Liidus võimalik, me oleme siin täiesti keskaega tagasi pöördunud. ja tahaksin siin Voltaire'i tsiteerida, ma ei jaga küll alati teie arvamust, aga ma olen valmis andma oma elu selleks, et te saaksite öelda seda, mis te arvate. mina olen arst, kes pidi äh, Äh, erakorralise meditsiini osakonnas tihti ravima ajakirjanikke, keda oli rünnatud. me peame tõesti Euroopa poole pealt võitlema ajakirjanike hirmutamise vastu, me peame neile ka finantstoetust andma. härra Tabalaka teab, et ma tegelikult ka Rumeenia parlamendis tegin seadusealgatuse, mille puhul oli kirjas et, et üks protsent korruptsioonirahadest, mida uurivad ajakirjanikud on välja toonud, peaks minema uurivate ajakirjanike toetuseks. nii et võib-olla me peaksime üheskoos võitlema selle eest, et me toetame kõrge kvaliteediga ajakirjandust. kui me näeme, et ajakirjanikke on võimalik hirmutada ja mingeid karistusi, et ei, mingeid karistusi ei järgne, siis on tegemist suure probleemiga. meil on vaja äh, uusi meetmeid võitlemaks nende vastu, kes hirmutavad ajakirjanikke. peame sekkuma. me peame võitlema nende vastu, kes äh, ründavad ajakirjanikke, arste, tuletõrjujaid, päästjaid, sest nemad tegelikult teenivad ühiskonda ja on meie kaitse ära teeninud. kui teil on ettepanekuid selle kohta, siis olen valmis teiega koostööd tegema. me soovime ajakirjanikke kaitsta, kui nad teenivad ühiskonna huve kuid ka valeuudistega on võimalik väga palju kahju tekitada, sellepärast tuleb mõelda tasakaalu peale, me peame leidma head lahendused selleks, et midagi sellist enam kunagi ei korduks, mida me oleme täna siin kuulnud. proua Strude-Aru, palun. aitäh, ma kõigepealt tahaksin teha lühikese kommentaari. nimelt olen äh, teatud kolleegide kommentaaridega nõus, siin räägiti manipuleeritud äh, ajakirjandusest, sest äh, üks kõige suuremaid äh, meediatruste Rumeenias äh, kuulub Dan Voikoleskule. ta on süüdi mõistetud mogul, kes on ikka veel kuuskümmend miljonit eurot valitsusele võlgu. nüüd küsimused komisjon ja Euroopa Nõukogu on kohal me rääkisime sellest, kui tähtis on kaitsta uurivaid ajakirjanikke ja te kuulsite neid lugusid. eelmisel aastal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Rumeenia ja Bulgaaria ajakirjanikud arreteeriti Bulgaarias, kui nad uurisid seda, kuidas Euroopa fondide vahendeid kulutatakse. nii et meil tegelikult on olemas tugevamad meetmed kolmandatest riikidest pärit ajakirjanike kaitsmiseks, aga samal ajal meil ei ole mingit meedet Euroopa uurivate ajakirjanike kaitsmiseks. Euroopa Nõukogu ja komisjoni esindajad, tuleb midagi ette võtta. kuidas te kavatsete teha koostööd selle probleemi lahendamisel ja palun arvestage ka minu kolleegide soovitustega piirideta ajakirjanike esindaja ütles, et peaks olema selline paanikanupp, mida peaks olema võimalik vajutada kohe, kui midagi juhtub ajakirjanikega Euroopas. ma olen kuulnud ka Loova Euroopa programmist, mis on väga hea, aga kuuskümmend üks miljonit, mis on meediaprojektidele eraldatud, sellest ei piisa. meil on vaja ka uurivate ajakirjanike jaoks äh, fondi selleks, et vähendada survet äh, nende projektide rahastusele. nii et ka selles suunas oleks vaja samme teha. aitäh no.! suur tänu ja nüüd anname uuesti sõna meie külalistele. me alustasime täna hommikul juba vara ja igas päevakorras oleme, päevakorrapunktis oleme me oma kõneaega ületanud ja sellepärast äh, loodan, et annate endast parima selleks, et kiiresti vastada. Te kuulsite väga palju raskeid küsimusi, kuid üritage võimalikult hästi kokku võtta. nii et nüüd annan teile kohe võimaluse vast saate kolme minutiga hakkama olema päevakorrast maha jäänud ja meil on veel äh, veel kolm külalist vaja ära kuulata, nii et palun, härra Pennings aitäh, ma ei ole tõesti võimeline kõikidele küsimustele eraldi vastama, aga alustaksin ühest. meil on vaja hoolitseda selle eest, et me, me hoiame ära ajakirjanike tagakiusamise, me peame toetama kvalitatiivset ajakirjandust, me peame kaitsma ajakirjanikke. peame välja töötama meetmeid, sest praegusel hetkel ajakirjanikud ei usu institutsioonidesse isegi mitte ajakirjanike liitudesse, kui me räägime nende õiguste kaitsmisest ja see asi vajab parandamist. peale selle peaksime me ka olema võimelised süüdistusi esitama, kui tegemist on väärkasutustega, väärkohtlemisega, siis me peame olema võimelised neid inimesi kohtusse viima teiseks, see praegune õhkkond väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, kogu see plural, meedia pluralismi kadumine. meil on üha rohkem oligopole ja samal ajal kui avalik meedia saab üha vähem tähelepanu, äh, ähvardatakse ka väikseid meediaettevõtteid. kolmandaks, me peame kvaliteetset ajakirjandust ja äh, ka meedia kasutamise oskust toetama, ma arvan, et need kolm sammast, ühelt poolt kaitsmine, toetamine, teiselt poolt tingimuste parandamine ja kolmandaks äh, meediaettevõtete pluralismi ja meedia kvaliteedi tagamine on väga tähtsad. ja veel üks asi, mida siin tuleb öelda, Euroopa Parlament mängib siin tähtsat rolli, sest tõesti, väga paljud sõnavõtjad ütlesid, et Euroopa institutsioonid, eriti just uuemates liikmesriikides, saavad kasutada erinevaid fonde ja institutsioonid mängivad siin ka rolli, selgitamaks välja võimalikke korruptsioonijuhtumeid. väga paljud ajakirjanikud, kes on sellest rääkinud, neid on rünnatud, nii et siin on ka Euroopa institutsioonidel vastutus äh, anda märku sellest, jah, seda võib nimetada ka paanikanupuks, aga tõesti, valitsused peavad siin võtma vastutuse. aitäh. väga lühidalt tegite. nüüd härra, äh, nüüd järgmisena proua Mažer Žak, palun aitäh kolme minutiga tõesti, üritan võimalikult kiiresti teha jah, mis puudutab neid slappe strateegilisi laimukohtu asju. järgmisel nädalal Euroopa Parlamendis kaheteistkümnendal kuupäeval kell kuus õhtul toimub üritus, äh, mm, kus on esindatud väga paljud pressivabadusega tegelevad organisatsioonid, arutlemaks, millised võiksid olla meetmed äh, Euroopa Liidu poolt selleks, et et võidelda kohtumenetluste väärkasutusega, siis ähm, sõltumatu meedia rahastamise küsimus, ma olen jah, täiesti nõus, raha on vaja, on vaja rohkem raha. karistamatuse vastu võitlemine, see on äh, reaalne probleem, kui puudub poliitiline tahe ja kui ametivõimud on seotud äh, otsesemalt või kaudsemalt Äh, kaastunud avaldused, äh, sellest enam ei piisa, on vaja poliitilist survet äh, nendele riikidele, kus hirmutatakse, ähvardatakse ajakirjanikke ja loomulikult selline <clears throat> häirenupp oleks väga kasulik, kui meil võiks olla mõni volinik, kes oleks vahendajaks ametivõimudega, siis see oleks väga tõhusaks hoovaks. ja lõpetuseks tuletan meelde, et piirideta reporterid on teinud kümme ettepanekut, nad on siin kõik kirjas ja jagan hea meelega need dokumendid teile laiali. tulge igaüks võtma oh,. suur tänu, kaks uurivat ajakirjanikku, kõigepealt härra Erdeli. on threats ähvardused, me oleme saanud viimase kümne kuu jooksul palju rohkem vägivallaähvardusi kui varem. viimase kuue ja poole aasta jooksul, see on midagi uut me oleme pöördunud ametivõimude poole selleks, et õiguslikult äh, sellega tegeletaks ja me oleme ka oma kolleegidele jaganud juhiseid, mida siis teha, kui keegi seisab ukse taga. nii et tõesti, see on midagi täiesti uut ja kahjuks meil väga palju ko-, praegu veel kogemusi sellega pole. ja nüüd võimalikud äh, viisid olukorra parandamiseks, ma arvan, et äh, Euroopa Liidul on reeglid konkurentsireeglid üle neljasaja meediaväljaande on ühe omaniku käes, et tuleks vaadata, äkki siin konkurentsireeglite kaudu, kas sellest on kasu ja kas see aitab arvamuste pluralismile kaasa, ma arvan, et sellega tõesti tasub tegeleda, ilmselgelt Ungari ametivõimud seda ei tee aitäh ja härra Tapalaga, palun, teie viimased sõnad. Regarding um, changing the le legislation I.... mis puudutab äh, õigusloome muutmist, siis ma ei usu, et see on vajalik äh,. äh uurivad ajakirjanikud teavad, mida nad teevad. Neil on vaja õiguslikku abi ja rahalist abi äh, ja mis puudutab nüüd valeinformatsiooni ja siin oli küsimus ka Brexiti kohta, ma arvan, et äh, valeinformatsiooni vastu võitlemine ei ole võimalik. ei ole võimalik seda peatada, aga seda võiks iga päev välja tuua, nii et kogu aeg tuleks lihtsalt valeinformatsioonile vastukaaluks välja tuua tõsi ja käed eemale Venemaast <laughs> okay.. vähemalt Ühendkuningriigi puhul. ja vastan rumeenia keeles ähm, härra Terhesile. selleks, et äh, ennast selgelt väljendada. Terhes a spus că am apărat abuzurile, e o minciună. Te ütlesite, et äh, me kaitsesime siin äh, Äh, väärkohtlemist, väärkasutusi. Teie partei üritab äh, lugu näidata nii, et süüdi mõistetud poliitikud on ohvrid. Nad ei ole ohvrid, aga te jätsite mainimata selle, et teie kaitsesite Liiviu Dragnat, te täna küll kritiseerisite teda äh, enne, enne aga en, te kaitsesite teda, enne kui teist sai Euroopa Parlamendi liige. Te ei maininud ka seda, et enne kui teist sai poliitik, olite te kirikuõpetaja. ja tegelikult kirikuõpetajana te kaitsesite kurjategijat, kes ostis hääli ja varastamine peaks ju olema ka siiski äh, patt. jah, siin oli isiklik märkus, kas ma võiksin sellele vastata, jah, teil on õigus vastata, palun kõigepealt, ma olen ikka veel kirikuõpetaja, ma ei kaitsnud mitte ühtegi poliitikut, ma kaitsesin iga Rumeenia kodaniku õigust, keda ametivõimud süüdistasid. ma ütlesin, et kodanike õigusi tuleb kaitsta, ükskõik, kas tegemist on lihtsa kodaniku või poliitikuna jääme tõsiasjade juurde, et poliitikute kõrval on tuhandeid nimeta kodanikke, keda meedia välja ei too, kelle elu on tuksi keeratud ja paljud surevad, samal ajal kohtusüsteem ei mõista mitte kedagi süüdi. nii et kes siis kohapeal võitleb nende inimeste eest? see oli ka tõesti lühike uh,. Conclude by, by, by simply stating that uh, this is the end uh, of this debate because me ei saa öelda, et see oleks selle arutelu lõpp, see arutelu jääb kestma ka järgnevatel aastatel. tegemist on piir, parteide ja piiriülese probleemiga, muredega, mis puudutavad kõiki liikmesriike, meediavabadust arvamusvabadust, kuidas võidelda vihakõne vastu, desinformatsiooni vastu nii veebis kui ka väljaspool veebi. ja just sellepärast ütleme teile täna head aega ja täname teid selle pühendumuse eest, sest te tõesti võitlete ühtede kõige väärtuslikemate väärtuste eest. aitäh, et austasite seda koda täna sellega, et tulite meie komisjoni ette. nii et suur tänu. End of applause. It's due. So thank you for that. And uh, I am announcing that we will carry. ja annan teada, et jätkame selle kuulamisega. meil on teine voor ette nähtud. nii et aitäh neljale esimesele külalisele ning kutsume siia järgmised neli. Äh, palun võtke siin istet. Thank you. We said there's still one hour and a half to go till the end of this afternoon session. meil on veel poolteist tundi aega, poolteist tundi aega. Right. nii et hakkame kohe pihta. We welcome the four pan-. tervitame meie järgmist nelja külalist, kes on siin istet võtnud selleks, et esineda siis teises voorus, kus me räägime vihakõnevastasest võitlusest internetis ja väljaspool internetti ja kuidas võidelda ka äh, desinformatsiooni vastu. Maia Masurkivitš, kes esindab Alliance for Europe'it võrgustikku, siis Diego Naranjo, kes räägib Euroopa Digitaalõiguste Organisatsiooni nimel, Daniel Milo on Klopseki Poliitika Instituudist ja siis on meil Katrin Hüügendüübel. Advocacy Director of ILGA Europe. ILGA Euroopist ja alustamegi kohe ning kõigepealt anname sõna proua Masurkievitšile, kes esindab siis Alliance for Europe'it ja annan teile sõna kaheksaks-üheksaks minutiks. palun. Thank you very much, my name is Maia Masurkievitš. suur aitäh, mina olen Maia Masurkievitš ja esindan Alliance for Europe'it, mis on platvorm Euroopa-meelsetele organisatsioonidele ning lisaks sellele olen ka Keyboard Warriorsi koordinaator, mis on siis Poolas tegutsev organisatsioon, mis võitleb võltsuudistega. räägin väärinformatsioonist ja vihakõnest. eelkõige keskendun Poola näitele. tahaksin aga et oleksite teadlikud, et see leiab aset peaaegu igal pool Euroopa Liidus, kõikides riikides ja Poola ei ole äh, üksiknäide minu põhiline idee seisneb selles, et me räägime sellest praegu siin, aga äh, desinformatsioon ja vihakõne mõjutavad meie tulevikku. kui me ei taipa, et me peame raha ja ressursid suunama äh, sellega võitlemise vastu, võitlemisse, siis äh, kümne aasta pärast oleme väga raskes olukorras, võib-olla isegi varem. Poola on üks kõige Euroopa-meelsemaid riike Euroopa Liidus. ma ei tea, kas te seda teadsite, aga umbes kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti äh, poolakatest vastavad küsimusele, kas nad on euroopameelsed, jah. see on väga positiivne näide. aga kas on võimalik äh, meelemuutus? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, selle aasta alguses enne äh, Poolas toimunud parlamendi ja presidendivalimisi, pool, pooldasid poolakad põgenike vastuvõtmist kuid meedias aset leidnud äh, propaganda tõttu, meedia, mida juhtisid erinevad poliitikud, on see suhtumine muutunud. juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, lõpus on näha, et poolakad otsustasid, et nad on põgenike vastuvõtmise vastu. see võib äh, kaasa tuua ka meelemuutuse Euroopa Liidu suhtes. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris korraldati Poola Teaduste Akadeemia poolt uuring, kus küsiti, kas pigem äh, lahkutakse Euroopa Liidust või võetakse vastu põgenikud, siis äh, viiskümmend üks koma kaks protsenti ütles, et nad äh, ei, ei poolda põgenike vastuvõtmist. Te näete, et need põgenike vastu suunatud propagandakampaaniad mõjutasid ka seda, mida poolakad arvavad Euroopa Liidust ja mida me oleme internetis näinud äh, põgenike teemal, äh, on äh, murettekitav, me oleme seda näinud juba alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, hirm, manipulatsioon ja desinformatsioon. siin on erinevad näited sellest, mida internetist võib leida. meie jälgime internetis toimuvat. on hulgaliselt immigrantide ja põgenike vastaseid pilte eelkõige on need suunatud emotsioonidele ja enamik neist on lihtsalt äh, valed, aga paljud neist on ka manipuleeritud pildid. mida oleme aga viimasel ajal näinud ja mis toimus ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, näiteks Jaroslav Kaczynski äh, Law and Justice erakonna äh, juht ütles, et äh, äh, põgenikud toovad meile eksootilisi haigusi ja Poola on väga homogeenne riik, seega me kardame kõike, mis on meile tundmatu ja just nii toimus ka põgenikega. propagandavahendid ja äh, äh seadsid ohtu põge-, arvamuse põgenike kohta, inimeste kohta äh,, keda me ei tea äh, me avastasime ka uudiseid, kus öeldi, et äh, Münchenis toimuvad äh, põgenike korraldatud meeleavaldused. loomulikult tegu oli täieliku võltsuudisega, aga see uudis äh, levis kulutulena Poola internetilehekülgedel. veel üks internetis leitav info, mis pärineb kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, on näiteks šariaadi alad ja keelatud tsoonid seda infot kordavad poliitikud, seda korratakse meedias ning paljud inimesed räägivad Rootsi näitest ja jagavad valesid selle kohta, mis Rootsis toimub. näiteks räägitakse, et Rootsis leiab aset kolmteist vägistamist päevas, mis, mille panevad toime põgenikud. mida siis Euroopa Liidu kohta saab öelda? me jälgime internetti ning äh, koos Battery Foundationiga viisime läbi uuringu. Äh, need uuringud vältasid umbes äh, kaks nädalat ja me otsisime, mida inimesed Euroopa Liidu kohta räägivad. kaheksakümmend seitse protsenti kommentaaridest, mida internetikasutajad tegid, olid negatiivsed. ning kui uurisime asja lähemalt, olid enamik neist ka võltsid nagu öeldud, siis äh, Poola on üks Euroopa-meelsemaid riike aga, aga kaheksakümmend seitse protsenti nendest kommentaaridest Euroopa Liidu kohta olid negatiivselt meelestatud. ja kui me mõtleme, kuskohast inimesed otsivad informatsiooni kõige kohta, siis see on internet. seega, kui äh, otsime internetist infot näiteks Euroopa Liidu kohta, siis äh, võib leida ka võltsinformatsiooni või negatiivseid arvamusi. üks neist on näiteks korduvalt Poola poliitikute poolt öeldud väide, et poolakad maksavad Euroopa Liidule rohkem, kui Euroopa Liit maksab poolakatele. kui seda guugeldada, siis äh, esimene otsingu vastaja ütleb, et see on äh, tõde, aga loomulikult on see täielik vale. ma tahaksin teile näidata, mis on kõige populaarsemad teemad Poolas me töötame ka valeinformatsiooni raporti kallal, mis käsitleb parlam-, Euroopa Parlamendi valimiste eelset perioodi ja see valmib üsna pea. aga enamik äh, huvipakkuvat informatsiooni puudutab seksuaalvähemusi, antisemitismi, äh, võõraid ehk siis immigrandid ja põgenikud, nagu ma enne ütlesin, ning ka ökoloogia. see puudutab nii kliimamuutusi kui ka näiteks äh, kanalisatsiooni vee Äh, käitlemistehase õnnetust. Alliance for Europe'is on meil ka sotsiaalmeedia jälgimisüksus. me ei jälgi mitte ainult seda, mis toimub äh, Poolas, vaid ka seda, mis toimub Ühendkuningriigis ja Saksamaal. väga oluline on vaadata ka nii-öelda seda vihmavarju efekti. paljudes riikides on desinformatsiooni teemad väga sarnased. ka Saksamaal on näiteks äh, võõraste teema, samuti ökoloogia, immigrandid ja sõnavabadus. kõige populaarsemad teemad Ühendkuningriigis on praegu loomulikult parlamendivalimised, äh, antisemitism, immigrandid, rahvahääletus ning äh, valimispaktid, äh, aga loomulikult see, mis Ühendkuningriigis praegu toimub, hõlmab väga palju võltsuudiseid ja üks Ühendkuningriigis toim-, töötav inimene ütles, et raske raskem on äh, leida äh, tõeseid uudiseid kui võltsuudiseid meedias. Euroopa Liitu mõjutab väga tugevalt äh, see väärinformatsioon, mis on Euroopa Liiduga tihedalt seotud. populistid võtavad näiteks seksuaalvähemuste teema ning nad ütlevad, et Euroopa Liit on mingi vikerkaare organisatsioon, kust, ja tsiteerin, tulevad kõik halvad asjad ja kui me seda ei peata, siis saab meil olema probleem see võib muuta inimeste meelsust. nüüd keskenduksin Poolas uuele vaenlasele, mis on probleemiks tekkinud veebruaris sellel aastal, see on LGBTQIA. väga palju meedialiiklust on selle teemaga olnud ja siin on räägitud suhtumisest Äh, sinine joon on neutraalne ehk siis kommentaari, kommentaarid äh, seksuaalvähemuste kohta äh, on neutraalsed, aga kui me uurisime lähemalt, siis tegelikult need kommentaarid ei ole mitte neutraalsed, vaid on negatiivsed. seega enamik sellest meedialiiklusest oli väga negatiivne ning meelestatud seksuaalvähemuste kogukonna vastu. erinevus on tohutu kõige rohkem tegevust oli juulis ja näitan teile äh, veidi hiljem, mis Poolas sel ajal aset leidis. Äh, LGBTQ kohta oli siis peaaegu nelisada miljonit vaatamist. siin on näha äh, põhilisi märksõnu. ehk siis mida interneti kasutajad räägivad äh, vähemuskogukondade kohta. seostatakse pedofiiliaga, paljud räägivad, äh, et LGBTQ kogukond seksualiseerib lapsi. lisaks äh, see ei toimu mitte ainult sotsiaalmeedias, vaid ka traditsionaalses, traditsioonilises meedias. kaks tuhat üheksateist oktoobris avaldati enne Poola valimisi raportaaž seksuaalvähemuste kogukonna kohta. see oli äh, televisiooni tipptunnil kaheksa, kell kaheksa õhtul, vahetult enne Poola jalgpallimeeskonna mängu. kajastati informatsiooni äh, selle kohta, et äh, see, mis toimub Poolas, toimub ka välisriikides, ehk siis LGBTQ kogukond äh, maksab inimestele oma, nendega liitumise eest. ma lõpetan kiirelt, aga keskmisel pildil on näha äh, fotomanipulatsioon Varssavi linnapeast, kes on äh, äh gei ning nad on temast teinud sellise äh, pildi, seega ka tema suhtes on väga palju vihakõnet kahekümne teisest kahekümne üheksanda juulini toimus äh, seksuaalvähemuste paraad Bialystokis. oli teada, et toimuvad meeleavaldused ning äh, valmistuti ka terroristlikeks rünnakuteks. ja mis juhtus, oli väga palju äh, brutaalseid rünnakuid seksuaalvähemuste vastu. lõpetuseks tahaksin öelda, et vihakõne leiab aset ja see on väga kõlav probleem. ning äh, üks äh, vihakõne näiteid on ka äh, Poola linnapea mõrv Pavlo Adamovitš rääkis sellest linnapeast negatiivselt äh, viis korda päevas selle linnapea kohta ja öeldakse, et see oli ka üks äh, selle mõrva põhjuseid. aitäh, äh, suur tänu teie väga põhjaliku ettekande eest, tõesti väga põhjalik oli see, väga muljetavaldav. aga para-, palume teil silmas pidada, et teid on neli kõnelejaid ja aega tuleks jätta ka vastusteks ja küsimusteks, aga nüüd läheme edasi härra Diego Naranjo, kes esindab äh, organisatsiooni Euroopa digiõigused EDRi. aitäh! me ühendame neljakümne kahte vabaühendust ja kui meil peaks olema moto vihakõne osas, me ütleksime vihkame vihakõnet ja armastame va-, sõnavabadust ja ma arvan, et erinevus äh, on nüüd siis see, mida ma üritangi oma sõnavõtus selgitada. kõigepealt kontekstist rääkides, äh, poliitiline surve on, et platvormidel oleks järjest suurem vastutus, äh, neid algatusi on järjest rohkem, horisontaalsel tasemel on digiteenuste akt, mida mis võib kaugemalegi minna kui e-kaubanduse direktiiv, vertikaalselt meil on autoriõiguste direktiiv, AFMSD, e TREG on käitumiskoodeks illegaalse vihakõne kohta, väärinfo käitumiskoodeks ja nii edasi, seda on palju. kuid ei ole piisavalt hinnatud mõju inimõigustele, mis on nendel algatustel. Äh, käitumiskoodeksi tagasiside tegelikult ei ole andnud mingisugust reaalset infot ja seda on öelnud isegi komisjon. lisaks õigusraamistikule näeme, et väärinfot on analüüsitud äh, erinevatel viisidel, äh, on ametlik nagu Fox News, Donald Trump, Hispaania erakond Vox, kes edastavad väärinfot kes täna muide ütles, et pagulased äh, vägistavad kolm korda rohkem naisi kui ülejäänud rahvastik. ja siis on ka tundmatu meedia. ja siin on, tulebki vihakõne probleem. vihakõne tegelikult moodustab ainult väike murrangulise osa internetist. enamus öö, äh, tegelikult on sõnumid mis äh, peavoolumeediasse kuulub. Ähm, ja, ja see jätab ka sellise illusiooni, et tegemist on konventsionaalse infoga. Äh, rassism, ksenofoobia äh, see on kaasa toonud ebademokraatlike erakondade esiletõusu Euroopa Liidus ja väljaspool ja kaks peamist probleemi on see, et õigusriik ei suuda kohaneda uute tehnoloogiatega ja teine on see, äh, milline on ärimudel peamiste internetiteenuste puhul. õigusriigist rääkides on väga palju infot, iga kuuekümne sekundi tagant on kolm miljonit Facebooki postitust, kaks koma üks äh, säutsu. nii et seda kõike on, on, on väga-väga palju ja väga raske on seda seedida ja loomulikult ei olegi võimalik äh, kõiki neid äh, sisuüksusi kontrollida. ja tulemus on see, et suur enamus nendest otsustest võetakse eraettevõtete poolt, eraüksuste poolt, mille otsused tuginevad vastavalt nende teenuselepingutele ja on väga palju meelevaldseid äh, info sulgemisi, näeme korrigeerimismehhanisme, näeme kallutatud diskrimineerivaid otsuseid, äh, sõnavabadus tugineb peamiselt Ameerika Ühendriikide praktikale. nii et äh, huvitav on näha, et Euroopa, et vihakõne Euroopa Liidus mõjutab vasakpoolseid äh, nägemusi, kes peaks justkui neid levitama. Women on Waves näiteks blokeeriti Youtube'is äh, kolmkümmend päeva enne, kui toimus abordireferendum Iirimaal. see näitab, milline mõju on vähemustel äh, ja kuidas diskrimineeritakse vähemusrühmi, näiteks LGBTI naisi, sisserändajaid, nii edasi. seda probleemi süvendavad üleslaadimisfiltrid, kus, mis blokeerivad või kustutavad sisu. käitumiskoodeks väärinfo osas äh, loeb kokku kontosid ja postitusi ja uuritakse hetkel, miks sellised asjad juhtuvad ja milliseid äh, ka-, samme võiks kavandada selle vastu. aga tegelikult on üsna võimatu üleslaadimisfiltritel nüansseeritud otsuseid langetada, need riskid on suured, tõin alles näite, kus legitiimne sisu on maha võetud sedasorti tehnoloogiate abil. ja veel üks probleem, mis on veelgi raskemini lahendatav, on harmoneeritud vihakõne definitsiooni puudumine. üks raporteid, mida rahastas Euroopa Komisjon näitab, et on väga palju erinevusi õigusaktides Euroopa Liidu liikmesriigiti, vaatamata selle, et Euroopa Liit eh, on teinud jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil, on neid samuti tehtud. nüüd ärimudel la laiemas kontekstis tegelikult probleemid ei ole mitte sisust endast peamiselt, aga probleem tuleb just sellest, kuhu see sisu jõuab E-, enamus veebiettevõtteid teevad, teenivad tohutut tulu tänu reklaamimüügi äh, ja need ettevõtted täidavad oma taskuid meie tähelepanuga, äh, meie klikkidega, sellega, kui palju aega me platvormidel kulutame. Netflixi juht ütles, et nende peamine konkurent ei ole ükski teine ettevõte, vaid hoopiski meie vajadus minna magama õhtul. nii et me va-, et äh, niimoodi siis vaadataksegi seriaale pidurdamatult. mida provotseerivam on sisu, seda rohkem tähelepanu, seda rohkem aega kulutatakse platvormil ja seda suuremad on sissetulekud platvormile. seega vasakpoolsed isikud öö, äh, vaatavad pigem vasakule, äärmusvasakule ja sama juhtub parempoolsete, paremäärmuslike materjalidega. nii et kokkuvõttes ärimudel on üles ehitatud nii, et tegelikult viivadki nad järjest rohkema väärinfo ja vihakõne suuna selleks, et teie huvi alal hoida, et te viibiksite platvormil. et te ja ühtlasi müüa teile reklaami et osta neid asju, mida teil tegelikult vaja ei ole. mõned lahendused ka. oma sõnavõtu lõpuks Euroopa Nõukogu on teinud ka soovitusi, mis on minu arvates positiivsed. Äh, aga üks, mida ma lisaksin, on see, et äh, poliitikad, äh, kes tegelevad probleemi sümptomitega ja mitte põhjustega lahenduse leidmine on, on oluliselt keerulisemad kui PES-i teade, mis ütleb, et Facebook hakkab tegelema vihakõnega ja ärgem muretsegem. lahendus äh, tähendab seda, et tuleb äh, sallimatuse ja viha vastu äh, meelt avaldada Hispaania kontekstis. näiteks näeme seda siis koolitusametnikele, avalikele avalikkuse esindajatele tagada meedia mitmekesisus ja vihakõne eest muidugi tuleb ka karistada. näiteks äh, genotsiidile õhutamine on karistatav erinevaid faktoreid tuleb arvestada, kes on kõneleja, kas ta, tegemist on kunstnikuga, poliitikuga, kuidas kõneleja käitub, milline on kontekst, millised on tema kavatsused, kuivõrd tõsised on need ähvardused, kas see võib viia ka tegeliku diskrimineerimiseni või tegevusteni mõnede inimgruppide vastu. ja mida veel saab teha, on koostalitusvõime. inimesed võiksid lahkuda platvormidelt ja kasutada teisi platvorme selleks, selle asemel, et kasutada monopole pidevalt. ja lõpetangi tõesti vähem kui kümne minutiga, ütleb kõneleja. ja mõelgem, kuidas ära hoida vihakõne ja äh, desinformatsiooni. hispaanlased, minge hääletama pühapäeval. taaskord on meil üldvalimised. me peame kõik äh, ajalukku peavad jääma kõik need süngesündmused, mis sinna kuuluvad. Thank you, Mr Naranjo. suur tänu, härra Naranjo, tõesti jäite oma kõneaja piiridesse. ja järgmisena saab sõna härra Daniel Milo. Daniel Milo esindab Globseki Poliitika Instituut, saate sõna kümneks minutiks. aitäh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad ma olen Globsec Poliitika Instituudi juht ja juhtivaid mõttekodasid äh, Kesk-Euroopas, tegeleme mm, poliitika julgeoleku teemadega, aga mõtleme ka väärinfole, selle mõjule, infooperatsioonidele, demokraatiale, meie ühiskondadele laiemalt. Slovakkia asub äh, Ukraina naabruses ja võib-olla seoses sellega oleme näinud väärinfo libauudiste lainet, nägime seda palju varem, kui see tabas lääneriike, Lääne-Euroopat. kaks tuhat neliteist tipphetkel äh, väärinfo konspiratsiooniteooriad kerkisid nagu seened mitte ainult Slovakkias, vaid ka teistes piirkonna riikides. internet, raadio, äh, saja kolmekümneleesed ajakirjad, erinevad tabloid, tüüpi meediaväljaanded, mis levitavad äh, võltsinfot. Õnneks Slovakkias oleme õppust võtnud, oleme, õppisime peaminister Metšari režiimist üheksakümnendatel aastatel. temal praktiliselt õnnestus peatada Slovakkia liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga. kodanikuühiskond, sõltumatu meedia jätendasid otsustavat rolli võitluses demokraatia nimel ja ma olen väga uhke, et ma esindan siin Globsekit, mis on organisatsioon, millest on saanud üks peamisest ekspertkeskustest, mis tegeleb väärinfoga ja selle vastu võitlemise viisidega. selleks, et äh, kirjeldada, milline on hetkeline olukord ja milliste jõududega peame rinda pistma, alustaksin tsitaadiga. iga asja taga on juut. ma ei taha äh, solvata seda, äh, seda etnilist rühma, nad on tegelikult väga osavad, targad, ambitsioonikad, peamiselt siis, kui see puudutab neid ja nende ärihuve ja need on alati tohutult suured, miljonid Ameerika dollareid, äh, kontroll tervete riikide üle, miks sõdida, kui sama eesmärki võid saavutada teiste vahenditega, inimestega manipuleerides. kas te arvate, et see on tsitaat Mein Kampfist või mõnest teisest ajaloolisest antisemiitlikust pamfletist, sugugi mitte? pärineb see aastast kaks tuhat üheksateist Slovakkiast ja jätkub järgmiste sõnadega presidendivalimised, Euroopa Parlamendi valimised, järgmise ja valimis, järgmise aasta valimised Slovakkia parlamendi valimiseks. võtkem kokku mõned põhilised faktid ja asjaolu, et nemad, see tähendab juudid, neil on tohutu võim, sest äh, ilmselgelt nad äh, kontrollivad peavoolumeediat ja saavad mõjutada inimesi selliselt, et nad hääletaksid nende kandidaatide poolt, kellel ei ole tavalises, tavalises riigis poleks mingit šanssi. see on tsitaat Facebooki postitusest. Ähm, seda, see on üks konspiratsiooniteooriaid levitav veebileht, tema peatoimetaja käib sageli Venemaal, kohtub äh, Vene saadikuga Slovakkias ja üritab äh, nüüd oma tegevust laiendada. Nad on isegi Photoshopiga töödelnud äh, presidendikandidaadi Susanna Šaputova nina, et ta näeks rohkem juudi moodi välja. ja see on ilmselgelt võltsitud foto, nagu te näete pildilt. Euroopa Parlamendi valimiste eel Euroopa Komisjon esitas keeruka ja hästi struktureeritud tegevuskava, see oli desinformatsioonivastane tegevuskaas, algatas kiirreageerimissüsteemi ning äh, käitumiskoodeksi, mis puudutas äh, poliitilise tegevuse läbipaistvust, paljud uurijad, kes uurivad valimiste äh, ausust, on juhtinud tähelepanu lünkadele selles süsteemis mitmed olulised infooperatsioonid, mida paralleelselt äh, läbi viiakse äh, siseriiklike tegijatega, on jäänud äh, märkamatuks. olgu siis tegemist viiesaja kahtlase Facebooki lehega, mis jagavad võltsnarratiive või kasutavad teisi manipuleerimistaktikaid selleks, et edendada kas paremäärmuslikke või Euroopa vastaseid gruppe kuues Euroopa riigis, see on jõudnud miljonite eurooplasteni või automaatne AFD Twitteri äh, võrgustik, äh, millest on rääkinud äh, Saksa Ringhääling. Neid näiteid võib tuua palju. see on alles jäämäe tipp, sest arvestades piiratud ressursse ja andmeid, võime rääkida ainult mõningatest näidetest. kuid just see on ikkagi nende operatsioonide lõppeesmärk, see ongi muuta inimeste arusaamu, suhtumisi ja nende poliitilisi eelistusi. paraku väärinfo ja infooperatsioonid ei ole kaugeltki mitte ainus vahend, mida kasutatakse sekkumaks meie demokraatlikesse protsessidesse, olgu siis äh, paremäärmuslike hajus võrgustik, doonorite võrgustik, kus üritatakse õõnestada Euroopa Liidu seestpoolt, luues niinimetatud liikumine, mida juhib Steve Bannon, kes on siin pildil koos Mari-, Marine Le Peniga või räpane Vene naftaraha, millega rahastatakse Itaalia erakondi nagu Leega. eesmärk on sama, saboteerida, õõnestada, mõjutada vabasid ja õiglasi valimisi Euroopas. ja veel äh, üks pusletükk äh, äh, ja mootorratturid ja paramilitaarsed grupid, olete kuulnud Äh, kurikuulsatest äh, Vene ööhuntidest. see saab miljoneid rublasid presidendi administratsiooni eelarvest selleks, et nende iga-aastaseid äh, võidupüha sõite läbi viia Moskvast Berliini, selleks et tähistada Teise maailmasõja võitu fašismi üle. jah, me kõik austame ajalugu ja ohvreid, mille tõi Punaarmee selleks, et vabastada meid fašismist, kuid see grupp kasutab seda sün-, võimalust selleks, et levitada venemeelseid narratiivne, selleks, et legitimeerida äh, Krimmi ja Ukraina operatsioone. ja mida vähem teatakse, on see, et need, äh, selle rühmituse liikmed on olnud kaasatud Ukraina sõtta ja nad on võidelnud äh, venemeelsete separatistidega Done-, nende kõrval Donetskis ja Luganskis, need on ja on palju fotomaterjali selle kohta ja või, ma arvan, et ainult väga vähesed teavad, et see grupp on oma Euroopa peakorteri asutanud Slovakkiasse tegelikult, väikeses külas, mis asub seitsmekümne kilomeetri kaugusel umbes Bratislavast. ja tema liider on isegi suutnud Vladimir Putinil kätt suruda. siin paremal pool pildil on see näha. ma olen kindel, et sellel ei ole kindlasti midagi tegemist tema tegevusega Euroopas või siiski on ja pole üllatav, et need, see nimetatud ööhuntide Euroopa peakorterit kasutatakse treeningkeskusena ja seda kasutavad ka teised Slovakki, seda kasutavad teised Slovaki paramilitaarsed rühmitused näiteks kasutatakse seda kõikvõimalike paramilitaarsete operatsioonide treeningukeskusena. aga miks ma seda teile kõike näitan? see kõik, need kõik on tükid suuremast äh, piltmõistatusest, olgu siis küberrünnakud, äh, eraelu kohta info levitamine, informatsioon, psühholoogilised operatsioonid, kõik, kõik see muu, kõik muud aspektid moodustavad osa hübriidohtudest. Nende kõikide ühendamine ühte operatsiooni võimaldab saavutada eesmärke, mis vastasel korral ei oleks saavutatavad ja see on just täpselt see, mille, e-, millega meil on tegemist. koordineeritud, hästi planeeritud, rahastatud jõupingutus, mida välisjõud, peamiselt Venemaa, aga järjest rohkem ka Hiina, läbi viivad selleks, et õõnestada meie demokraatlikke ühiskondi räpast, räpase rahavalimistesse sekkumistega, väärinfokampaaniate, küberrünnakute abil. ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on hiljuti võttis vastu resolutsiooni just sellel samal teemal, neljandal oktoobril mis puudutas väärinfot sekkumist valimistesse. aga kas me võtame seda teemat piisavalt tõsiselt? ühisraamistik võr-, võitluseks hübriidohtudega ja resolutsioon, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust või Euroopa Liidu tippkeskust, mis tegeleb äh, küberohtudega Helsingis, see on hea algus, kuid kas see on väljakutse kõrgusel? väike võrdlus, kui me võrdleme Äh, ressursse, mida Vene Föderatsioon kulutab äh, riigi poolt rahastatud meediale ja kui me võrdleme seda vahenditega, mida Euroopa Liit äh, suunab sellele, et kummutada vääruudiseid, see on rabav, üks koma kolm miljardit eurot on ametlik eelarve, mis on Vene Föderatsioonil järgmiseks aastaks sellele ja viis miljonit eurot, mida kulutatakse Euroopa Liidu poolt selle kummutamiseks, kuidas me üldse suudamegi äh, kujutleda, et me selles võrdluses ellu jääme ja mõned soo-, soovitused ka. kõigepealt äh, Euroopa Liidu veebiruumi kaitsmine peab olema poliitiline prioriteet, sülgeda tuleb äh, lüngad seadusaktides, mis puudutavad kampaaniate rahastamist, tuleb tagada sotsiaalmeedia, sotsiaalmeediaplatvormidele ligipääs teadusuurijatele, sest hetkel see on väga piiratud poliitilised reklaamid tuleb kaasata Facebooki faktikontrolli, tuleb kaasa, suurendada rahastamist selleks, et võidelda väärinformatsiooniga Euroopa Liidu tasandil, seda on vaja rohkem. komisjon peab mõju hindama regulaarselt ja tuleb toetada innovatiivseid lahendusi ja lõpetuseks näitaksin mõningaid näiteid tegevuste kohta, mis on sellises väikeses riigis, kus on viis miljonit äh, tehtud, kuid see on võib-olla inspiratsiooniallikaks mõnele teistele riikidele. konspiraatori.sk, see on andmebaas, mis puudutab väärinfo ja konspiratsiooniteooriatega tegelevaid veebilehte, me üritame hoiatada kliente, kes reklaami müüvad, selleks et, et nad äh, ei satuks selliste operatsioonide ohtu. ja siis checkbot.sk on äh, veebirobot, mis äh, võimaldab kontrollida allikaid, pilte, äh, sotsiaalmeedia andmeid, see on kindlasti mõis-, hästi mõistetav ja, ja kohalikus keeles. me peame mõtlema väljaspool tavapäraseid skeeme, leidma innovaatilisi lahendusi. ja siin pidi olema video, aga mulle öeldi, et äh, heli ei ole, sellega ma lõpetan. Thank you, that's, that was good enough suur tänu, sellest piisas ka. ja nüüd äh, meie neljas külaline, enne kui anname sõna parlamendiliikmetele, proua Hüügentüübel, kes esindab ILGA Europit. palun maksimaalselt kümme minutit. aitäh, minu nimi on Katrin Hüügentüübel Äh, ILGA Europe'it esindan, tegemist on seksuaalvähemuste organisatsioonide võrgustikaga, töötame siis Euroopas ja ka Kesk-Aasia riikides selleks, et kaitsta seksuaalvähemusi. aitäh, et kutsusite mu täna siia, tean, et kell on palju ja ma üritan teha lühidalt ning aitäh, et annate mulle võimaluse oma panuse anda. kohe alguses tahaksin öelda, et äh, et tegemist on inimõiguste eest võitleva organisatsiooniga ja arvamuse vabadus on meie jaoks iga demokraatia alustalaks. väga palju on äh, vihakõne ja arvamusvabaduse puhul segadust ja tihti külvatakse segadust nende poolt, kes tahavad viha külvata ja diskrimineerida. nii et äh, arvamuse vabadus on inimõigus, see on demokraatia alustalaks, aga see, millest me siin täna räägime, vihakõnest, äh, ei puuduta tegelikult arvamusevabadust ja erinevaid arvamusi, see puudutab vihale õhutamist ja vägivallale õhutamist. vihakõne on äh, avalik meelega või ka meelevaldselt tehtud äh, diskrimineeriv avaldus, laimav avaldus mis äh, lähtub siis äh, kelle, mõne isiku äh, rassil, päritolul, keelel või ka seksuaalsel sättumusel. ja vihakõne läheb kaugemale kui lihtsalt hirmu avaldamine, see on pigem tagasilükkamine, see toob endaga kaasa inimväärikuse rikkumise, võib endaga kaasa tuua depressiooni ja ka enesetapukatsed aga see ei jää mitte ainult individuaalsele tasemele, vaid see puudutab ka kogu kogukonda. ja internetis, virtuaalses maailmas, millest me siin oleme rääkinud, kus informatsioon levib väga kiiresti ja lihtsamalt kui kunagi varem, on vihal väga hea kasvulava. siin räägiti juba virtuaalmaailmast ja sellest, et mida oleks võimalik teha internetis vihakõne vastaseks võitluseks meie Euroopa võrgustikuna näeme, et üha rohkem äh, vihale õhutavat ja äh, vihale õhutavat äh, sõnu, sõnavõtte on olemas ja just sellepärast on väga tähtis, et me arvestaksime sellega. me räägime vihale õhutavatest avaldustest, aga see tähendab tegelikult seda, et inimesed ei tunne ennast enam kindlalt, neid vastandatakse vägivallaga igapäevases elus ja on väga tähtis, et äh, me vaataksime seda kriitilist konteksti, sellepärast et see, mis toimub virtuaalmaailmas, maailmas, on ka tegelikus elus olemas. me näeme üha rohkem vägivalda valimiskampaaniates, referendumitel, poliitilistes sõnavõttudes ja vähemusi kasutatakse patuoinena. siin enne just räägiti, et pagulasi kasutati patuoinastena paar aastat tagasi Poola valimiskampaanias ja sellel aastal rünnati pigem siis seksuaalvähemusi. me oleme näinud, et äh, Poola seksuaalvähemuste kogukond on sattunud rünnakute keskmesse. kuuskümmend üheksa erinevat kohalikku omavalitsust Poolas on kuulutanud ennast seksuaalvähemuste vabaks alaks ja kui vaadata nüüd ajalukku tagasi, siis see peaks olema vägagi äh, murettekitavaks äh, äratuskellaks. me oleme samamoodi näinud, et vägivald on äh, uuesti pead tõstnud ka Ühendkuningriigis ja Soomes. ning transseksuaalide õigusi Äh, rünnatakse iga päeval ja näiteks Ühendkuningriigis on olukord muutunud nii halvaks, et on vaja suisa turvamehi. vastavalt äh, Saksamaa siseministeeriumi andmetele siis tuhande, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimesel poolel on homofoomseid äh, viharünnakuid olnud rohkem kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kokku nii et tegemist on trendiga, mis levib kogu Euroopas. vägivalla määr on erinev, numbrid, vägivallategude arv on erinev, aga tegemist on ühise ohuga. populistlike ja äärmuslike poliitiliste jõudude peatõstmine on tegelikult äh, vihakõne muutnud igapäevaseks ja on endaga kaasa toonud ka füüsilise vägivalla levimise. jah, muidugi rünnakud seksuaalvähemuste kogukonna vastu ei ole öö, olnud kunagi lõppenud, nad on olnud kogu aeg olemas nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil, aga mis on muutunud, on, on see, et olukord on muutunud nii palju halvemaks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal me näeme üha rohkem rünnakuid, ka vägivalla määr on suurenenud ja, ja seda ka kogukondades, mida me pidasime turvaliseks. ja ei ole ühest vastust, kuidas äh, võidelda selle üha murettekitavama nähtuse vastu ja veebiviha on tihti rahvusvaheline, tihti ohvrid ja kurjategijad on erinevates kohtades, erinevates riikides ja õiguslikud ja praktilised mured, mis sellest tulenevad, on äh, väga suured, ei ole täpselt selge, millist õigusandlust kasutada ja kuidas need, äh, neid äh, tegusid uurida ja kuidas ohvreid toetada see, mida meie siin täna räägime, on see, et see, mis on illegaalne tavaelus, peaks olema illegaalne ka internetis. aga kui vaadata rünnakuid seksuaalvähemuste vastu, siis seal need probleemid algavad. praegusel hetkel ei ole Euroopa Liidus õigusloomet, millega pandaks liikmesriikidele kohustus muuta rünnakud seksuaalvähemuste vastu ja nende vastu suunatud vihakõned kuritegudeks. on küll nõukogu äh, raamotsus, millega tuleb rassistlikud ja ksenofoobsed äh, rünnakud äh, kuritegudeks kuulutada, aga samal ajal see ei puuduta vihakõnet seksuaalvähemuste vastu. riiklikul tasandil seitse Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole kaasanud seksuaalset sättumust vihakõnede alasesse Äh, seadusloomes, sest see viieteistkümnes liikmesriigis ei ole sinna juurde kaasatud ka seksuaalset identiteeti. ma olen toonud ka kaasa siin mõned koopiad äh, Rainbow Europe kaardist ja sealt te saate täpselt vaadata siis, millistest riikidest ma praegu rääkisin. ja õigusloome on väga tähtis äh, just äh, ka meie seaduste kultuuri jaoks, me peame täpselt paika panema, mille vastu me soovime võidelda. Äh, kui, äh, kui kaasatakse seksuaalne sättumus ka õigusloomesse, siis tegelikult võetakse siin selge seisukoht vihakõnede osas, mis on suunatud seksuaalvähemuste vastu ja on selge, et neid tegusid uuritakse tahaksin tuua mõned näited, siin mainiti juba Poola näidet. teine näide kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast äh, referendum perekonna definitsiooni kohta Rumeenias. Rumeenias näidati reklaami, kus äh, räägiti, et referendum puudutab äh, äh Äh, puudutas siis abielu ja öeldi, et abielu samast soost partneriga on sama nagu abiellutaks mõne taime või objektiga ja et see läheb äh, kaugemale moraalsusest ja on täiesti ebaterve. see ilmselgelt äh, toob endaga kaasa diskrimineerimise ja viha. meie Rumeenia organisatsioon esitas kaebuse Rumeenia ametivõimudele, aga sellega ei tegeletud poliitikud, naised, teist nahavärvi inimesed, seksuaalvähemused, kõik ja ka kõik ülejäänud vähemused teavad väga täpselt, mida tähendab vihakõne veebis ja väljaspool veebi. me peame tagama nende inimeste õigusliku kaitse eh, eelarvamustest tuleneva vihakõne vastu ja tegelikult eh, on ka Euroopa Komisjoni käitumisjuhised äh, välja toonud selgelt äh, probleemid ja öelnud, äh, mida on vaja teha selleks, et võidelda eelarvamustel või kuidas võidelda vihakõne vastu, aga eelarvamustest lähtuvaid viha, lähtuvat vihakõnet ei ole seal mainitud. me peame hoolitsema selle eest, et me ei hakkaks siin pidama võltsarutelusid arvamusvabaduse üle arvamusevabadust tuleb kaitsta, aga praegusel hetkel me näeme, et inimõigusi kasutatakse ära ja moonutatakse, esitatakse moonutatult selleks, et äh, rünnata mitte ainult seksuaalvähemusi, vaid ka naiste õigusi, piirata reproduktiivseid õiguseid ja teisi vähemuste õiguseid. mis puudutab äh, vihakõnesid veebis, siis tõesti on väga vastu võetud väga palju erinevaid resolutsioone siin meie jätkame arutelusid valitud poliitikutega, ekspertidega, ohvritega, ohvrid, abiorganisatsioonidega selleks, et hinnata olukorda äh, internetis ja välja töötada üheskoos äh, sammud. interneti kasutusoskus on siin ka väga tähtis. ma ei usu, et ma dramatiseerin siin olukorda üle, olles täna kõik kõnelejad ära kuulanud, kui ma ütlen, et tõesti, praegu me oleme ristteel. viha on vägagi levinud ja ka Euroopa juhid Euroopa Parlamendist ja ka komisjonist peavad midagi ette võtma, võitlemaks viha vastu ja ja pa-, panema siis paika nii poliitilised kui ka õigusloomelised meetmed selleks, et võidelda viha vastu nii veebis kui ka väljaspool veebi. aitäh ja nüüd on meil veel ka terve nimekiri inimestest, kes soovivad küsimusi äh, esitada. kes veel pole märku andnud, tõstke käed püsti, me paneme teid kirja. Okay, you take note. Pelletier. And Tang. Yeah, but I understand that the, uh, you also too? You want to? I understand that the commission would also saan aru, et ka komisjon soovib ka kommenteerida. komisjoni esindaja. et kui soovite teha lühikese avalduse, siis meil on vaja ka Äh, saadikutele sõna anda, sest päris palju on sõnasoovijaid, nii et hästi lühidalt, palun, komisjon. The... aitäh. küsimus, mis puudutas vihakõnet ja siis annan üle äh, kolleegile, kes räägib äh, valeinfost. me kuulsime, et vihakõne on üha kasvav probleem, et vihakõne on muutunud normaalseks ja et me peame vaatama tagasi minevikku ning olema väga ettevaatlikud, sellepärast et äh, vihapüramiidi puhul tuleb selgelt välja see, et kui vihakõne levib ühiskonnas, siis me peame seda väga tõsiselt võtma. Euroopa Liidu tasandil peame ära kasutama kõik erinevad võimalused, mis on meil kasutada selleks, et võidelda illegaalse vihakõne vastu. meil on äh, raamotsus rassismi ja ksenofoobia äh, Äh, kohta, millega liikmesriigid peavad äh, muutma kuritegudeks, kriminaalkuritegudeks äh, vihale õhutavad sõnavõtud teatud omaduste alusel. muidugi vihakõne tuleb eristada ründavast kõnest, mis on arvamusvabadusega kaitstud ja siin tuleb kasutada teisi meetmeid kui kriminaalkuriteoks kuulutamine või nende sotsiaalplatvormidelt mahavõtmine. seadused on head ainult siis, kui neid ka tõesti tõhusalt rakendatakse koha peal. komisjon on väga aktiivselt liikmesriikidega otsinud võimalusi öö, ähm, Äh, kuidas äh, seda seadusandlust äh, liikmesriikides siis ka tõhusalt rakendada ja kuidas võidelda sallimatuse vastu ning me üritame oma töös olla võimalikult konkreetsed. aga arvestades sellega, et sotsiaalmeedia on nii tähtsaks foorumiks muutunud vihakõne levimisel, on vaja tõesti vihakõnet uurida, aga siia lisaks on meil vaja ka hoolitseda selle eest, et sotsiaalmeediaplatvormid annavad oma panuse ja hoolitsevad selle eest, et illegaalne vihakõne, kui sellest teada antakse, kõrvaldatakse platvormidelt. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta käitumisjuhised, sellega on Microsoft, Youtube, Facebook, Facebook ja Twitter nõustunud ettevõtted et, kahekümne nelja tunni jooksul on nüüd valmis vihakõne eemaldama, nad hindavad äh, märguandeid ja teatisi selle kohta ja siis eemaldavad vihakõne. nüüd me peame vaatama, kuidas need käitumisjuhised äh, toimivad praktiliselt ja me näeme, et et üha rohkem äh, eemaldatakse vihakõnet ja viimane hinnang, mis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal avaldati, näitas et, et seitsekümmend kaks protsenti äh, teadet, seitsmekümne kahele protsendile teadetele järgneb siis äh, sisu mahavõtmine vastupidiselt kahe tuhande kuueteistkümnendale aastale, kus see määr oli kakskümmend kaheksa protsenti see käitumisjuhis on endaga kaasa toonud selle, et kodanikuühiskond, platvormid ja liikmesriigid teevad omavahel koostööd. ja me loodame, et see koostöö jätkub. suur tänu! saan aru, et teine esindaja oli veel komisjonis, kes soovis sõna saada, kes tahab äh, kommenteerida ka seda küsimust, aga hästi lühidalt palun, sest meil on viisteist 15 äh, saadikud, kes soovivad sõna saada. täna hommikul läksime üle poole tunni üle. nii et põhimõtteliselt äh, hommikune äh, koosolek äh, ja koordinaatorite koosolek sulasid kokku ja tõlkides pidime juba pool tundi enne lõppu loobuma. lihtsalt äh, tahaksin anda infot äh, desinformatsiooni käitumisjuhiste kohta, see on nüüd äh, aasta vana sellele on alla kirjutanud põhilised veebiportaalid ja ka reklaamitööstuse esindajad ja praegu komisjon hindab eh, tehtud edusamme. allakirjutanute enda enesehinnang on öelnud, et juhistega oli võimalik selgemaks muuta poliitika, kuidas äh, identifitseerida desinformatsiooni äh, ning äh, nad on üritanud ka erinevate sekkujate tegutsemisruumi vähendada. väga tähtis on kontrollida, mis toimub ja samamoodi hoolitseda selle eest, et kontod oleksid autentsed seda kõike on saavutatud tänu järelevalvele, mida tehti ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal ning äh, kasutajate puhul on siiski meil veel praegu probleeme. platvormipoliitikaid ei ole siiski kogu Euroopa Liidus äh, kasutusele võetud, mis näitab seda, et tegelikult uurimisorganid, uurivate institutsioonidega koostööd ei tehta probleemiks on ikkagi veel eh, probleeme on ikka veel juurdepääsuga andmetele järelevalveorganisatsioonidel. praegusel hetkel tuleb lihtsalt lähtuda enesehinnangutest. platvormid peavad pingutama rohkem selles valdkonnas ja me loodame, et eh, digitaalne meedia järelevalvekeskus aitab seda olukorda lahendada, mis luuakse siis Euroopa ühendamise rahastust ja sellega üritatakse siis informatsioonikampaaniaid paremini jälgida ja me loome ka tingimused, millega on võimalik saada siis legaalne juurdepääs andmetele, arvestades samal ajal aga isikuandmete kaitsega. ja tänu nendele andmetele on meil võimalik ka platvormi poliitikaid paremini jälgida, samamoodi ka seda, milliseid algoritme kasutatakse ja arvestada ka sellega, eh, millised on teadlaste erivajadused komisjon äh, paari kuu pärast avaldab oma hinnangu ja äh, juhistele alla kirjutanud äh, enda organisatsioon vaatab selle samamoodi üle ning samamoodi arvestame komisjoni erinevaid raporteid, kaasa arvatud ka Euroopa Parlamendi valimiste kohta koostatud raporteid. eeldame, et see hinnang valmib kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses ja kui selgub, et on probleeme, siis on komisjon valmis vastu võtma ka uusi meetmeid peale. muidugi seejuures tuleb arvestada sõnavabadusega. ja nüüd küsimused äh, viieteistkümnelt liikmelt, millele siis äh, meie äh, kõnelejad vastavad. kas te palun esitaksite oma küsimuse ühe minuti jooksul, et kõik saaksid sõna võtta? kõik saaksid oma sõna sekka öelda. ja kõigepealt sõna siin härra Rihevesa. Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias a, a los comparecientes. suur aitäh esimehele ja suur aitäh ka kõnelejatele. mul ei ole pikk, mitte niivõrd küsimus, vaid lihtsalt järeldus selle kohta, mida me kuulsime. kõik tehtud ettekanded rõhutasid selle nähtuse erinevaid külgi, see nähtus, väärinformatsioon, millega me peame tegelema. lisaks ka väline sekkumine valimiskampaaniatesse ja võitlus vihakõne vastu võib öelda, et on kaks omavahel seotud suundumust. väärinformatsiooni äh, kampaaniad äh, mõnikord edendavad ka, levitavad ka vihakõnet. seisame silmitsi väljakutsega ja seda nii parlamendisaadikute kui institutsioonina. meil on vaja luua äh, analüütiline strateegia nende probleemidega tegelemiseks, me peame kaitsma uurivat ajakirjandust, ajakirjandusvabadust ja me peame võitlema väärinformatsiooni ja vihakõne vastu härra Fox ütles äh, esimeses kuulamise osas, et äh, see on tõde, aga loomulikult meil võime äh, vabalt arvamust avaldada, kui see austab inimõigusi, aga infovabadus ei tohi välja mõelda fakte. ja proua Ribatšinen. aitäh. mina tahaksin rääkida teemast, mis puudutab seda, kuidas riigid kasutavad autoritaarseid äh, meetodeid äh, väljendusvabaduse piiramiseks. Hispaanias äh, kasutati näiteks tarkvara selleks, et sulgeda veebilehti ja tehti seda Microsofti abiga. veebilehe nimi oli Democratic Tsunami, see puudutas demokraatilisi protsesse ja tegu oli täiesti seadusliku äh, protestitegevusega, aga selle tegevuse lõpetamine rikkus ilmselgelt rahvusvahelist õigust ja Hispaaniat on kritiseeritud karistusseaduse äh, väärkasutamise eest, et äh, nad on üritanud maha suruda poliitilist aktivismi, kuid see ei mõjuta mitte ainult poliitilisi aktiviste, vaid ka näiteks lauljaid, näitlejaid ja nii edasi eile võttis Pedro Sanchez koos oma valitsusega vastu õigusakti, mis äh, võimaldab täidesaatval võimul sulgeda veebilehti ilma mingisuguse äh, politsei korralduseta seda teha. ja see on äh, tõsine olukord. kui me anname valitsustele võimu ja võimaluse sekkuda ning selliselt võrgustikke sulgeda, on väga murettekitav aga mida me saaksime ette võtta, et kodanikke kaitsta sellise väljendusvabaduse rünnakute eest? proua Adamovitš. suur aitäh kõnelejatele. aitäh ettekannete ja näidete eest. mul on küsimus proua Masurkevitšile. millise rolli äh, saaksid võtta siin vabaühendused äh, vihakõne ja väärinformatsiooni vastu võitlemisel? mida saaks teha, et nende organisatsioonide rolli tugevdada? mis võiks neil aidata saavutada sünergia nende endi ehk siis vabaühenduste ja ülevalt alla kodanike algatuste vahel? ning kuidas te hindate parimate tavade jagamist väärinformatsiooniga võitlemisel? proua Keller, jah, aitäh, esimees, tahaksin äh, tervitada siin vabaühenduste esindajaid, kes äh, võtsid sõna. ja tahaksin äh, öelda, et oleme teile väga tänulikud teie tegevuse eest vihakõne vastu võitlemisel ja tahaksin rääkida teile sellest, kuivõrd sõnavabadus on tõkkeid kõrvaldanud ja kuivõrd Äh, vihakõne LGBTI inimeste vähemuste suhtes liigub kiiresti, tuletage meelde ajaloo kõige süngemaid tunde Euroopas, see tuletab meile seda meelde. olen selle poolt, et platvormidel peaks olema selge vastutus ja selleks, et kiiresti eemaldataks selline sisu, aga mida teie sellest arvate, sõnavabaduse ja kiire eemaldamise vahel, milline tasakaal siin peaks olema? Hispaanias, nagu näha, on teil teatud muresid, aga kellel peaks lasuma vastutus sisu eemaldamise eest, me võime selle muuta kohustuslikuks või, aga kontrollida tuleks ikkagi, peaks olema mingisugune vastukaal. ja teine küsimus Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis äh, kuulsin mitmel korral kodanikest, kes äh, teadlikud väärinfost ja manipuleerimise ohust ei usu isegi enam valimisprotsessi ja seavad kahtluse alla ka valimiste tulemuse. et justkui see oleks otsustatud juba ette, manipuleeritud, kas te olete ka midagi sellist kuulnud ja mida sellest arvate? Fox, mis Fox? proua Fox, palun. proua Fox, teil on sõna. I hate antisemitism, I hate ma vihkan antisemitismi, rassismi ja töölisklassi vastasust eelarvamusi, ma viskan antiliberaalseid poliitikuid mul on väga palju viha, kas mind tuleks äh, süüdi mõista? mul on väga kahju, et äh, meil on äh, vihakõnevastane seadusandlus, mis surub maha sõnavabaduse. aga kes otsustab, mis on viha? üks kõnelejaid ütles õigesti, et LGBTQ liikumine Ühendkuningriigis rebib ennast lõhki, see on väga toksiline keskkond. aga lesbide ja feministide avaldatud mure äh, äh, transliikumise kohta, äh, nad on nüüd tembeldatud transfoobideks ning neile on tegelikult esitatud politsei poolt süüdistused ja see on kaasa toonud rünnakuid nii meedia kui ajakirjanike vastu. me ei saa rääkida vabast ajakirjandusest ja siis pooldada midagi, mis äh, keelab veelgi rohkem sõnavabadust. me peame lubama veelgi rohkem sõnavabadust, me peame vaidlustes vastu vaidlema, mitte selle vaidluse ära keelama. inimesed ei ole verekoerad, te kuulate mind, te ei nõusta minuga automaatselt, vaid te kuulate ja kujundate oma arvamuse. just see ongi sõnavabadus. me ei tohi äh, vihakõne õhutamist võtta kui midagi, mis võimaldab meil sõnavabadust piirata. Thank you very much, Chair uh,, and I wanna thank suur aitäh, esimees, ja ma tahaksin tänada ka kõiki kõnelejaid nende suurepäraste ettekannete eest. ettekannetest äh, tuli väga hästi esile, et desinformatsiooni levik ei ole lihtsalt äh, probleem, mis äh, mõjutab meid äh, vahetult enne valimisi või aeg-ajalt esinev vihakõne, vaid tegu on süstemaatilise probleemiga, millega me peame süstemaatiliselt tegelema ja see ongi minu küsimus. Te väga hoolikalt tõite esile oma soovitused, aga ma tahaksin, et te oleksite veidi julgem nendes poliitilistes soovitustes, mida me teie arvates võiksime teha? sest tegevusjuhised on olulised, aga seal on kindlasti ka olulised piirangud. minu küsimus kõigile oleks see, et kuidas te näete ideaalses maailmas ideaalset lahendust äh, sellele äh, probleemile, mis on süstemaatiline ja mis puudutab seda, kuidas me räägime äh, poliitikast. härra Tang, palun aitäh teile teie panuse eest. Need näited on kohutavad. aga mul on sarnane küsimus. meil on dilemma sõnavabaduse ja vihakõne vahel, eelkõige selle levik internetis. räägiti platvormide enesehindamisest, andmetest, mida jagate siis, kui seda on vaja ja me teame, et algoritmid äh, juhivad tähelepanu ja vihakõne levik on äh, platvormide ärimudeli osa. ma ei taha sellel teemal vaikida, sest äh, interneti vihakõne levik on väga oluline vahend ka veebivälise vihakõne levitamiseks. seega me peaksime valjemalt rääkima sellest, mida me teha saame, kuidas ümber suunata platvormide töö ja tegutsemise ja ma tahaksin kindlasti teie kommentaare sellel teemal kuulda, sellest oleks väga palju abi. ja härra Breyer, palun, aitäh ettekandjatele. avatud ühiskonna ja üksikisikute õigused on surve ja rünnaku all isegi usaldus avalike institutsioonide vastu on äh, hajumas. mulle meeldivad need soovitused, mis äh, osad kõnelejad välja pakkusid, aga me ei tohi äh, loobuda samas osad soovitused on minu meelest väga problemaatilised, näiteks tööstus ei peaks otsustama äh, milline on äh, sõnavabadus internetis, mis on selle ulatus, see on avalikkuse otsustada. ja nüüd veel üks vastuoluline teema, ehk siis anonüümne kõne. vähemuste jaoks on see väga oluline ning ka näiteks ahistamise ohvrite jaoks on oluline äh, anonüümselt sellest äh, rääkida samas väidetakse, et igasugune kõne ja väljendus peaks olema tuvastatav, aga see on omavahel vastuolus, näiteks Austrias on vastavasisuline õigusakt. uuringud on näidanud, et päris nimedega kontosid kasutatakse veelgi suuremas ulatuses äh, veebis vihakõne levitamiseks kui anonüümseid kontosid. mis on teie arvamus sellel teemal, kas meil peaks olema anonüümse väljendusvabaduse õigus? või äh, kas ei peaks olema? aitäh, härra Maimers. suur aitäh, esimees. me arutame siin valeuudiste teemat. kas te mäletate, kui minu koduriigis kirjeldati äärelinnasid kui äh, piirkondi, kuhu ei tohiks minna. kuidas on nende süüdistustega, et eh, kiirabijuhid, kiirabiauto juhid pidid kandma kuulikindlaid veste, selliste väidetega? loomulikult Rootsis on ohtlikke piirkondi, eh, mille kohta öeldakse no-go zones, aga kiirabi ametiühing ütles, et eh, jah, selliseid piirkondi on, kuhu ei tohi minna ja meil on mm, juhised äh, sellistesse piirkondadesse äh, üldse mitte minna. seega meil on avaldus äh, kiirabi ametiühingult, seega kas see tegelikult on võltsuudis? meil on tohutu vastutus istuda siin parlamendis kaugel ja kuulutada teatud väited äh, väärinformatsiooniks. tõepoolest, Rootsis on piirkonnad, mis on äh, piirkonnad, kuhu ei tohiks minna, kus plahvatavad pommid. head kolleegid, juhiksin teie tähelepanu Daniel Milo Äh, avaldusele, kes on Slovakkias väga tuntud. ta esindab Globseki, mida rahastab USA kongress otseselt ja minu meelest on väga küüniline, et ta räägib äh, valimiste äh, välisest mõjutamisest. ja slovakid ei ole äärmuslased ja antisemitistid. enamik Slovakke on tolerantsed, töötavad inimesed, mitte nagu härra Milo väitis. ja on äh, äärmiselt kahetsusväärne, et ta niimoodi siin äh, Euroopa Parlamendis räägib. meil on äärmuslikult liberaalsed poliitikud, kes soovivad äh, vaigistada teisi inimesi, varjates seda äärmusluse vastase võitluse nime all suur aitäh, mul on hea meel, et olen kohtunud härra Miloga, kes on äh, korralik töötav inimene, kes tegi meile suurepärase ettekande. kõigepealt tahaksin äh, pöörduda komisjoni poole. kõik kõlab suurepäraselt, jätkuv progress, üha enam äh, liitunuid. aga meil on üha enam võltsuudiseid, vihakõned ja ähvardusi nendel platvormidel. nüüd küsimus seisneb platvormide vastutuses ja seda jätkuvalt. ma pole kindel, kas te teate, aga Facebook eh, näiteks ei anna infot välja, see puudutab anonüümseid kontosid. Facebook keeldub jagamast eh, ähvardusi postitanud isikute andmeid isegi juhul, kui seda nõuab prokuratuur. seega teatud piir on ees ja ma tahtsin küsida, kui me suudame konstrueerida äh, kaitsevahendid, mis kaitsevad meid rakettides, siis miks ei suuda me luua kilpi, mis äh, kaitseb meid võltsuudise või vihakõne eest, mis ohustab äh, nii inimeste elusid kui ka demokraatiat Euroopas. me peaksime midagi sarnast looma. ja võib-olla see Checkbot veebirobot, millest härra Milo rääkis, ma ei saanud äh, väga täpselt aru, kuidas see toimib, aga võib-olla see on millegi suur algus. aitäh. nüüd äh, mulle tundub, et äh, ei ole keegi tähelepanuta jäänud. ja siiski üks kõneleja veel. Te saate sõna üheks minutiks, proua Insir lähen kohe oma küsimuse juurde. EU, Euroopa Liidu raamistik ja selle ülevaatamine, kas teie meelest see aitab meil paremini võidelda vihakõnega ning uurida rassistlikke kuritegevusi? see raamistik on loomulikult äh, õigusakt, mis puudutab äh, rassismi ja erinevate foobiate võitlemist äh, karistusseadustiku abil. palun, kõnelejad, äh, pidage meeles, et äh, te ei pea arutelu lõpetama, vaid lihtsalt seda jätkama. jagage oma mõtteid liikmesriikide küsimuste kohta, vastake neile nii hästi kui võimalik selle lühikese aja jooksul, mis teil on. kõigepealt vastaksin sellele, mida ühiskond peaks tegema ja ma kordan siin, mida härra Miilo ütles, sest ma usun, et ühest küljest me näeme, et meil on populistlikud liikumised, kõik nad töötavad koos ja me peame eh, siin omal pool kokku hoidma. meie siin organisatsioonidega, kes me istume, teeme kindlasti tihedat koostööd. me peame kontrollima ja jälgima vihakõnet ja disinformatsiooni ja see ei puuduta mitte ainult kodanikuühiskonda, vaid ka kodanikke ja poliitikuid ma usun, et äh, koos oleme tugevamad ja kui me töötame oma suutlikkuse kallal ja kasutame seda, mis on juba loodud, selleks, et võidelda vihakõne ja äh, desinformatsiooniga, siis äh, me selle võitlusega võidame. Euroopa Liit kui poliitika arendajana saab kindlasti näiteks rohkem rahastust siia valdkonda suunata see ei ole mitte oluline ainult Venemaa näitel, vaid ka äh, on teisi osalisi, kes äh, desinformatsiooni väga palju äh, raha panustavad. see on internetis suur probleem, aga meil on ka vaja rohkem rahastust sellega võitlemiseks. mida me omalt poolt saame teha, on koostöö ehk siis tihedam koostöö, aga ka kommunikatsioon me unustame tihtipeale kommunikatsiooni, me koostame mahukaid raporteid, ütleme inimestele, nad peaksid lugema raamatuid ja artikleid, aga me peame meeles pidama, et peame edastama lihtsaid sõnumeid, minema otse inimeste juurde ning me üritame luua lihtsa kommunikatsiooni, mis jõuab inimesteni. meil on vaja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. me peame kogu perspektiivi laiemalt vaatama. me peame tegelema erinevate gruppide ja teemadega, mida on ette võetud vihakõne ja desinformatsiooniga võitlemiseks ning loomulikult haridus. haridus on võti. inimesed kipuvad desinformatsiooni rohkem uskuma, kui nad ei ole sellest teadlikud. loomulikult me ei suuda analüüsida kogu seda informatsiooni, mis väljas on, aga meie, aga harimine desinformatsiooni ja vihakõne valdkonnas on väga olulised kui me räägime sõnavabadusest internetis, siis meil oleme juba äh, kriminaalseks muutunud vihakõne äh, internetist väljaspool, miks ei võiks seda teha ka internetis? näiteks Poolas ei ole vihakõne LGBTI kogukonna vastu krimin-, kriminaaltegevus. seega õigusloome on siin samuti väga oluline aspekt oleme väga palju rääkinud vihast, aga viha lõhestab ühiskonda, me ei tohi seda unustada. me ei tea, kuhu suunas me liigume ja kuhu me võime jõuda. praegu on aeg tegutseda. ja kui me nüüd äh, ei tegutse, siis me ei tea, kuhu me paari aasta pärast võime välja jõuda. aitäh! aitäh ja härra Naraho! nüüd, mis puudutab olukorda Kataloonias, siis äh, olen juba rääkinud sellest veidi, aga oli tõendeid terroristliku tegevuse kohta, seetõttu seda ka uuriti. see oli küll rahumeelne protest, eile oli ka vägivaldseid episoode, aga me ei ole näinud mingisuguseid tõendeid otseselt terrorismi kohta nüüd see, et sul-, äh, veebilehti sulgetakse ilma igasuguse käsuta ning tõepoolest, see on veel üks oht põhiõigustele, ma ei olnud sellest äh, põhjalikult teadlik, aga nüüd, kuidas äh, kaasata vabaühendusi? ma arvan, et nende kutsumine Euroopa Parlamenti ja ka riiklikul tasandil endaga suhtlemine on väga oluline. mina saan siia tulla, mul on sissepääsuks kaart, aga kõigi organisatsioonidega see nii ei ole Äh, sel aastal äh, tõime siia seitseteist äh, aktivisti, kuid siis süüdistati meid selles, et me oleme Google'i käsilased. aga me peaksime siiski vabaühendusi kuulama Euroopa Liidu õigusloome protsessis. üleslaadimise filtreid ei tohiks kasutada võib-olla oleks meil vaja mehhanismi, mis äh, kohaldub erinevatele tegevustele, erinevat liiki sisule ja võib-olla seda tuleks kajastada digiteenuste õigusaktis. ma arvan, et teie olete väga heas seisukohas äh, eraelu puutumatuse äh, õigusakti vastuvõtmisel ning äh, kindlasti oleks vaja järelevalve teostada nende suurte meediafirmade üle. Äh, me peame kehtestama tugeva, suuremaid trahve, äh, kui neid nõudeid ei järgita. nüüd üksikisikute jälgimine internetis on äh, tõsine oht, see ohustab sõnavabadust, kogunemisvabadust, eraelu puutumatust. see ei ole õigustatud olukordades, kus ei ole vihakõne ja vägivallale õhutamine. loomulikult politseil ei ole mingisugust maagilist filtrit ja minu meelest politsei ei peaks saama võimalust kõiki inimesi äh, internetis tuvastada. härra Miilo, mida teha tuleks? ma arvan, et see on kõige olulisem küsimus, mida me täna tulime siin arutama. me ei tulnud arutama siin seda, mis, milline on praegu olukord, vaid mida me peaksime tegema. minu ettepanek oleks võtta komisjonil tugevam positsioon platvormidega suhtlemisel. trahvid on võib-olla ainuke äh, stiimul, mis paneks platvorme kiiremini ja tõhusamalt eemaldama äh, viha lõhutavat ja väärinformatsiooni sisaldavat sisu. loomulikult raske on eristada siin vihakõnet, äh, väärinformatsiooni ja tõelist informatsiooni, aga vihakõne rikub inimelusid, nagu me kuulsime oma kolleegidelt, seega me peame äh, selle probleemiga tegelema palju tõhusamalt ja kiiremini, kui oleme seda siiani teinud. tooksin paralleeli GDPR-iga. Euroopa Liit on muutunud standardide seadjaks kogu maailmale selles osas, mis puutub eraelu puutumatust. Euroopa Liidus on väga ainulaadne äh, positsioon tegutseda äh, samamoodi standardeid äh, seadva organisatsiooniga võitluses väärinformatsiooni levitamise ja manipuleerimise vastu. härra Uurik, jah, tõepoolest, Globsec'i rahastus tuleb osaliselt USA-st, aga ka Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meie omavalitsuselt, seega meil on väga palju erinevaid rahastusallikaid. härra Uhrik esindab siin poliitilist erakonda, mis on kogunud allkirju, et Slovakkias korraldatakse referendum Euroopa Liidust lahkumiseks, aga nüüd istub ta siin ja naudib Euroopa Liidu parlamendisaadiku liikmeks olemise eeliseid lisaks mõisteti äh, süüdi üks Slovakkia parlamendi liige samast erakonnast vihakõnele õhutamise eest. ning jah, on inimesi, kes levitavad antisemitismi ja härra Ohtlik on üks nendest inimestest Slovakkias. aitäh, härra Milo ja nüüd äh, proua Hügenkõbel. väga lühidalt, sest äh, väga palju on juba öeldud regulatsioonist ning Euroopa Komisjoni rollist tõepoolest, mõned meie liikmesorganisatsioonid äh, osalevad äh, tegevuseeskirja järelevalve tegevuses, aga me oleme suhtunud väga kriitiliselt äh, sellesse rolli. tõepoolest jah, midagi tehakse, platvormidele antakse see tegevusjuhis, aga nendega ei räägita selleks, aga nüüd vabaühenduste roll. oluline asi, mida ei ole veel mainitud, on see, et me eeldame, et need, kes on kokku puutunud vihakõnega, peaksid äh, ise neid lahendusi välja pakkuma. osad organisatsioonid osalevad selles tegevuses, osad ei osale. kodanikuosakonna, kodanikuühiskonna organisatsioone ei toetata nende tegevuses ja tihtipeale me näeme, et äh, projektide raha suunatakse innovatiivsete lahenduste loomisesse, aga need organisatsioonid vajavad äh, toetust praegu käimasolevale tööle, sellele järjepidevale tööle. ning äh, just seda me peame arutama, kui me räägime sellest, kuidas raha suunatakse ja sellest, et raha suunatakse otse inimõiguste kaitsjatele me peame nüüd vaatama mitte ainult Euroopa Liidust väljapoole selles osas, vaid ka äh, vaatama Euroopa Liidu sisesele tegevusele. väga oluline märkus oli see, et viha lõhestab ja ma räägin siin LGBTI kogukonna nimel. aga kõigepealt äh, võetakse ohvriks üks kogukond, siis järgmine vähemuste kogukond ning äh, lõpuks äh, võetakse ette kõik vähemuste kogukonnad, aga koos oleme me tugevamad. ja nüüd veel viimaseks, ilma et ma tahaksin algatada mingisugust äh, dialoogi, aga ma ei taha, et transfoobilised, transfoobsed kommentaarid jääksid kõlama. ma austan kõigi arvamusi, aga me ei tohiks rääkida teiste rühmade nimel. näiteks äh, rääkida lesbide, feministide ja Ühendkuningriigi LGBTQ kogukonna nimel. ma küll austan teie arvamust, aga me peaksime olema selle avaldamisel väga ettevaatlikud, aitäh. aitäh. Let me, let me share with all of you with those Need, kes on veel jäänud oma kohtadele ja siia poodiumile, teile on mul mõned kokkuvõtvad sõnad. Te olete siin olnud väga heal põhjusel. libekomisjonile lähevad korda põhiõigused, õigusriik ja demokraatia. nii Euroopa Liidus tervikuna kui liikmesriikides. me oleme pidanud äh, regulaarselt arutelusid põhiõiguste ja õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus ja liikmesriikides. oleme nende teemadega tegelenud siin komisjonis ja täiskogul oleme koostanud ja vastu võtnud erinevaid raporteid ja resolutsioone. meil läheb korda ka Euroopa raamistik, mis käsitleb põhiõigusi, õigusriiki ja demokraatiat ja mis on valdkondade ülene, kuid mis ei diskrimineeri, ei süüdista, kus ei mängita mingeid poliitilisi mänge raamistik, kus uuritakse regulaarselt iga liikmesriiki objektiivsete näitajate alusel. järgides äh, ka äh, tulemustabeli näidet. ja me kutsume jätkuvalt siia kõnelejaid, kes jagavad oma kogemusi liikmete ja fraktsioonidega mõningad äh, neist äh, leiavad toetust osade liikmete poolt, osad liikmed on nende vastu. aga mida ma tahan öelda, on see, et meile läheb korda demokraatia põhiõiguste ja õigusriigi olukord ja eelkõige selle langus ja tagasilöögid, mis on selle osas esinenud ja need äh, probleemid, mis on aastate jooksul äh, esile kerkinud alates sellest, kui äh, võeti vastu Lissaboni leping ja inimõiguste harta. artiklis kaks toodud äh, väärtused ei ole mitte mingi soovunelm, vaid siduvad kohustused kõikidele liikmesriikidele. see on vähemuste õigus saada enamuseks, õigus äh, avaldada vastuseisu valitsusele, see on osa õigusriigist. ma olen siin mitu korda öelnud, et demokraatia pole mitte kunagi tähendanud enamuse õigust ahistada vähemusi, mitte ühelgi enamusel ei ole õigust hüljata üksikisiku põhiõigused, iga kodaniku põhiõigused Euroopa Liidus, mida äh, kaitseb äh, inimõiguste harta ja mitte ükski enamus ei tohi lõhkuda neid Euroopa Liidu alustalasid, mis tuginevad seadusele, mida reguleerivad seadused. see on Euroopa Liit, seega me võitleme siin õige asja eest. me täname teid selle eest, täname meie nelja kõnelejat meil on olnud väga pingeline päev, üsna pikk päev ja homme ootab meid äh, ees uus hulk tööd, me alustame homme hommikul kell üheksa ja kohtume siis, aitäh!